Colleghi, kolleeg Lunacek. lugupeetud kolleegid, kolleeg Lunacek. Eh, vi ricordo i cambiamenti apportati all'ordine del niisiis, eh, meil on päevakorras mõningad muudatused toimunud ja see puudutab homset päevakorda, kolmeteistkümnenda juuli oma meil oli ette nähtud arvamuste vahetus Türgi välisministriga. palun vaikust jah, kas nüüd mikrofon töötab hästi, ma hakkan siis vastust pihta. lugupeetud kolleegid, tuletan meelde, et meil on päevakorda muudetud homse päeva osas kolmeteistkümnenda juuli osas. ette oli nähtud Türgi välisministriga arvamuste vahetus. kuusteist kolmkümmend kuni seitseteist kolmkümmend, selle asemel kohtume Mahmud Džibrilliga, kes on äh, Liibüas Rahvusliku Ülemineku Nõukogu juhatuse esimees ning samuti leiab aset Äh, arvamuste vahendus Bernardino Leoniga, kes on Vahemere lõunapiirkonna EL-i, e-, EL-i eriesindaja. ja see äh, punkt on edasi lükatud, äh, sellepärast et ametisse nimetamist Bernardino Leoni puhul aset ei leidnud. ja see kohtumine on ette nähtud siis pärast suvepuhkust. nüüd aga, kui olete nõus, läheme edasi kolmanda punktiga, ehk siis uue aseesimehe valimine Dominic Bodi äh, esitas lahkumisavalduse ning äh, selle tulemusena Rahvapartei nimetas siis kellegi tema asendajaks, kes oleks kolmandaks, äh, kolmandaks aseesimeheks. tegemist on kolleeg Seifiga ning see on ka meie ainus kandidaat täna. ehk siis on tema nimetatud kolmanda aseesimehe kandidaadiks jah, nii et keegi vastu ei ole, seega aplausiga heaks kiidetud. hästi, võttes arvesse, et äh, hääletus oli üksmeelne, siis palun, et kolleeg Seifi tuleks siia presiidiumisse. Congratulations. Je me félicite. Bene, proseguiamo con un'audizione pubblica sul tema la politica estera dell'Unione. hästi, jätkame siis avaliku kuulamisega Euroopa Liidu välispoliitika BRICS-i eh, ja teiste mm, uute majandusjõudude osas, eesmärgid ja strateegiad. ja ma palun, et nüüd raportöörid tuleksid samuti siia I leader dei paesi BRICS in Cina sono la prova che questi paesi äh, hiljutine kriis ning äh, kohtumine nende riikide juhtidega näitab, et tegemist on riikidega, mis on väga olulised majanduslikus kui ka poliitilises plaanis. ja sellest tulenevalt me peame arutame ka Euroopa Liidu poliitikat nende riikide suunal ning ka teiste välisjõudude suunal. tänase kuulamise, kuulamine on omaalgatusliku raporti jätkuks, mille on, mille koostab meie kolleeg Saarjus Volski. kahjuks kolleeg Saarjus Volski on haige, nii et teda täna siin kohal ei viibi ma eh, l'onorevole Cyrus Volki ha pregato ja seega siis me peame jätkama aruteludega tema puudumisel, aga ta palus, et sekretäriaat tähendaks üles kõik sõnavõtud, nii et ta saab siis täieliku ülevaate toimunust. meil on viis külalist täna siin. kõigepealt eh, Alfredo Vallatao. siin ta ongi tema on siis äh, Mercosuri äh, esimeheks Pariisis, seejärel on meil külas Andrew Small. kas te saaksite ka saalist praegu märku anda? ning tema on Marshalli äh, fondi juures Saksamaal teadustöötaja, seejärel on külas ka Enrique Mora Benavente. poliitikakavandusosakonna direktor Hispaania välisministeeriumist, Cyril Nänn seejärel, Saksamaa välisministeerium ja tema on siis Aasia küsimustes äh, juhtivdirektor. ning meil on külas ka Viorel Istitsuaia Budura, tema on Euroopa välisteenistusest äh, ning juhtivdirektor Aasia küsimustes nii palju siis äh, täna sõnavõtjatest esmalt me kuulame ära kaks äh, sõnavõttu, seejärel jääb kõigil aega, et küsimusi esitada ning märkusi teha, seejärel kuulame ära ülejäänud äh, kolm kõnelejat ja sellele järgneb jällegi küsimuste ja vastuste voor. meie päevakord on äärmiselt tihe sest et äh, meil on seitseteist kolmkümmend ette nähtud järgmine päevakorrapunkt, milleks on arvamuste vahetus Iraagi Vabariigi esindajate kogu spiikri Utamla Al-Nutsaifiga. nii et me üritame lõpetada siis esimese osa ehk kuulamise kella viieks. kõigepealt sõna härra Valla Taole, palun. L'invito uh, ai parlamentari uh,. I'll switch to english, I think it's better uh, suur aitäh ja ma lähen edasi inglise keelega. mina olen vastutav Brasiilia eest, tegelen Brasiiliaga ehk siis B-BRIC-ist. esmalt pean ütlema, et BRIC ei ole poliitiline kategooria, vaid tegemist on investeerimisstrateegiaga, mille lõi Goldman Sachs kümme aastat tagasi. nii et selle rühma liikmed Ehm, üritavad äh, luua poliitilist üksust koos äh, Lõuna-Aafrikaga ning äh, kaasata siis ka Aafrika riigid. fakt on, on see, aga fakt on aga see, et tegemist on endiselt jututoaga nii-öelda, meil ei ole pädevust ega võimekust ühise nägemuse loomiseks ega ka ühise kaitse loomiseks. see ei tähenda seda, et kõik riigid üksiki kult ei muutuks üha tugevamaks. ja ma arvan, et siin tuleks välja jätta Venemaa. tegemist ei ole mitte ähm, uue majandusjõuga, vaid äh, vana jõuga. nii et me peaksime rääkima mitte prikist, vaid pikist muidugi mõista äh, meie edu äh, tähendab majanduslikku edu, aga sellega kaasneb ka poliitiline ning sõjaline äh, võimsus. kõik need riigid suurendavad oma sõjalist eelarvet ning osalust rahvusvahelises tegevuses ning samuti on nende mõju suurenemas strateegilistes küsimustes nagu kliimamuutused, äh, toiduga varustatus, ähm, regionaalne stabiilsus, rahu valvamine, humanitaarmissioonid, äh, ÜRO toimimine ja ka teiste muude rahvusvaheliste organisatsioonide toimimine ja nii edasi. Brasiilia, Türgi algatus, Iraani Äh, tuumaküsimustes oli läbikukkumine küll, aga see näitas seda, et need riigid tahavad tõsiste küsimustega rindu pista. me teame, et üha raskemaks muutub leida mitmepoolne nõusolek, mis on vajalik selleks, et suurte maailma ees seisvate väljakutsetega toime tulla ilma et me kaasaksime siia ka esile kerkivad uued riigid ning G kahekümne mõtteks see ongi. suureks raskuseks siin on see, et pikk ei ole homogeenne üksus. vastavalt teemadele võivad nende seisukohad, nende riikide seisukohad olla vägagi erinevad. kui me vaatame näiteks ÜRO Julgeolekunõukogu, siis Venemaa ja Hiina ne ei seisa alati kõrvuti koos Brasiilia ja Indiaga. me võime rahvusvahelise korra osas nende suhtumist kirjeldada äh, ühe Lõuna-Aafrika äh, teadustöötaja sõnadega ehk siis äh, mitmekülgne ning edule suunatud, nad tahavad, et neid rohkem kuulataks, neil on vaja rohkem äh, võimu ning nad kaitsevad oma huve. aga nad ei ole veel valmis selleks, et süsteemi parandada või et süsteemi edasi arendada. see tähendab seda, et praegu ei näita need riigid ilmtingimata üles konstruktiivset äh, soovi jagada koormat. praegu on tegemist suurte võitjatega maailma majanduses ning äh, kuid äh, sellega muidugi, see muidugi tähendab seda ka, et nad peavad võitlema selle nimel, et oma majandussaavutusi tagada. ning siin muidugi on nad, äh, on nende suhted nende jaoks olulisemad Ameerika Ühendriikidega kui Euroopa Liiduga. see muidugi tähendab ka seda, et nad on sõltuvad maailma majanduse üldisest toimimisest ja üldisest korrast maailmas ja see on nende poliit-, tekkiva poliitilise võimu aluseks. tooksin ühe näite. Ameerika Ühendriigid äh, katavad ühe kolmandiku eratarbimisest, teine kolmandik äh, kuulub Euroopa Liidule ning Hiinale kolm protsenti. kui Hiina ei saaks äh, eksportida Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikides, siis nende majandus seiskuks, aga probleemiks on see, et äh, kogu majanduskasv on tegelikult äh, tagatud just nende tärkavate majanduste poolt. Ameerika Ühendriigid ning Euroopa Liit on samuti muutunud äh, tõsiselt sõltuvaks neist riikidest, nii et tegemist on üksteisest sõltuva maailmaga. see tähendab seda, et muud väljateed ei ole, kui äh, pikki riikidesse tõsiselt suhtuda ja vaadata, millised on meie ühised huvid. näiteks äh, võtame Euroopa Liidu probleemid Hiinaga, mis olid seotud äh, CO kahe heitme maksudega lennunduses Hiina ähvardas, et nad enam Airbus lennukeid ei osta nii et äh, see tähendas teisisõnu seda, kui te tahate Euroopas äh, reguleerida äh, teatud küsimusi, siis tuleb ka meiega nõu pidada selles. seega siis pikkriigid võivad olla lahenduseks paljudele meie probleemidele, aga võivad olla ka probleemiks iseenesest kui majanduskasv hakkab nõrgenema, nagu tõenäoliselt nii see ka läheb järgneva mõne aasta jooksul Hiinas ja Indias, siis sellel saavad olema väga tõsised äh, maja, äh, poliitilised ja sõjalised tagajärjed. juba praegu on väga palju pinget äh, Hiina natsionalistlike liikumiste ja naabrite vahel. ja lisaks sellele on India samuti kohandanud oma kaitsekavasid. India ja Jaapan samuti on töötanud selle nimel, et äh, rohkem mõju saavutada võrreldes Hiinaga. konflikt selles piirkonnas oleks katastroofiks kogu maailmale, mitte ainult äh, siin. süstemaatilisi ohte siin ei ole, aga Lõuna-Ameerika ning Aafrika ja Euroopa äh, vahelise vahelisele Naraka kaubandusele ei saa lõppu teha, kui Brasiiliat ei kaasata. Brasiilia mängib samuti võtmetähtsusega rolli energia, turvalisuse, toiduainetega varustatuse ning kliimamuutuste osas. pikkriigid ei ole ühtne tulevane jõud, mitte ükski neist ei paku praegu alternatiivset äh, nägemust maailmast, keegi ei taha saada eestvedajaks, praegu see nii on, ma ei tea, mis saab ähm, aastate pärast. ainus, mida nad tahavad, on see, et nad saaksid oma sõna sekka ütelda suurte otsuste langetamisel ning äh, et äh, nad saaksid praegu olemasolevaid reegleid kohandada vastavalt oma vajadustele. tahaksin ütelda, et need tärkavad riigid teavad vägagi hästi et kui äh, teid lauda kutsutud ei ole, siis see tähendab seda, et te olete laual roaks. ehk siis äh, me peame sellega nõustuma, aga samuti tuleb meeles pidada, et kui te tahate laua ümber istuda, siis tuleb ka toitu valmistada ning nõud pärast puhtaks pesta, aitäh! Grazie, ascoltiamo Andrew Small suur tänu, kuulame nüüd Andrew Smalli, palun. suur tänu. ma arvan, et see kuulamine on suurepäraseks võimaluseks mõelda integreeritud viisil, mida e, tõusvad majandusjõud tähendavad Euroopa Liidu jaoks. nagu mu ka eelkõneleja just e, siin viitas, siis me peame mõtlema ühtse poliitilise lähenemise peale BRICS riikide suhtes. meil peaks olema ühtne lähenemine, mis tähendab, et ähm, meil ei saa olla siin erinevad lähenemisnurgad. kõigepealt tahaksin öelda, et Euroopa Liit mängib olulist rolli maailma majanduses, kuid see võimalus, mis meil on, on sulgumas ja järgnevatel aastatel on risk, et Euroopa tõrjutakse strateegiliselt kõrvale. teiseks on meil ühtsed ohud, millega peame võitlema tärkavate majanduste puhul. Hiina oma poliitilise majand-, poliitilise süsteemi tõttu tõttu on eriti suureks väljakutseks ning see on faktoriks äh, kõikides meie suhetes teiste riikidega ja kolmandaks me peame mõtlema ka swing state'i strateegia peale nende riikide puhul, kes endiselt valivad oma strateegilist lähenemist ja see määrab, kas meil on võimalik liberaalset mitmepoolset süsteemi säilitada või öö, liigume süsteemi suunas, mis on Euroopale vähem soodne. igal juhul on Euroopa ülemaailmse võimu tasandil eesotsas ja äh, meil on nüüd suur surve, samuti on Euroopa nägemuse ees maailma tasandil kõige suurem väljakutse, strateegiline tasakaalustamine on oluline Euroopale rohkem kui USA-le või teistele uue, uutele riikidele meil eurooplased just aitavad rahvusvahelisel tasandil väga palju teistele riikidele kaasa, olgu see läbi rahvusvahelise abi või muude aspektide. ja endiselt ei ole näha seda, et uued majandusjõud võtaksid oma rolli mängida. meie tehnoloogiline või sõjaline seisund on oluliselt eespool teistest riikidest. Euroopa praegune seisund tähendab seda, et me mängime olulist rolli ka ülemaailmsetes institutsioonides, kes siis laua ümber istuda saavad. kuid meie majanduslik seisund või seisund poliitilistes institutsioonides on muutumas ja me püüame praegu võimust kinni hoida oma positsiooni säilitamiseks, selle asemel, et juhtida ülemaailmset üleminekut. me hoiame küünte ja hammastega kinni oma praegusest seisukohast, G kakskümmend oli selle kohta hea näide ja meie mõned kõige olulisemad suhted on nõrgenemas. me võime seda muuta, kuid see võimalus on kahanemas. ja kui me ei tegutse, siis meid tõrjutakse kõrvale. teiseks, BRICS riigid on väga mitmesugune rühm ja kui me mõtleme teistele tõusvatele majandusjõudele, siis on riike, mida saaks siia lisada peale Euroopale, USA-le, Jaapanile ja BRICS-ile on Indoneesia Lõuna-Korea samuti äh, riigid, mida saaks siia lisada. paljudel põhjustel, nagu mu eelkõneleja ütles, on Venemaa eraldi juhtum ja ma ei hakka sellest siin rääkima. paljudel teistel riikidel on ühiseid äh, joone Hiina, India ja Brasiilia jäävad ilmselt arenguriikideks ja nende tagasihoidlik SKT jääb ilmselt endiselt madalale tasemele. see tähendab, et nad peavad tegelema nii sisemiste väljakutsetega kui ka rahvusvaheliste väljakutsetega. meil on siin ka palju küsimusi, mis on seotud suveräänsusega. me oleme näinud, kuidas riigid ei taha järgida lääneriikide eeskuju, nad tahavad tagada oma majandusliku sõltumatuse ja lihtsalt kaasa kulgeda, me oleme seda näinud Irma, Iraani, Liibüa ja teiste riikide puhul. üks küsimus on see, kas meil õnnestub aja jooksul jõuda kokkuleppele, isegi kui me oleme tähelepanelikud uute majandusjõudude huvides suhtes, siis me saame mõnes plaanis kindlasti kokku leppida. üks huvitavaid küsimusi on seotud Hiinaga ja kuigi meil on olulised ühishuvid, siis me ilmselt ei näe väärtuse suhtes lähenemist, olgu tegemist demokraatia või inimõiguste või muude teemadega. Hiina poliitilise ja majandusliku rolli tõttu on ilmselt tegemist kõige olulisema riigiga BRICS-i riikide hulgas. see ei tähenda, et Hiina ei teeks valikuid, mis lähevad meie vaadetega kokku, kuid ilmselt teevad nad seda äh, kaalutletult ja vastumeelselt, nagu me oleme näinud Iraani ja Liibüa puhul näiteks kuidas me jõuame laialdase üksmeeleni? ma tahaksin siin rääkida swing state idest. võib-olla me ei tohiks seda terminit kasutada. ja me tahame, et need riigid siis tuleksid meie poole üle, kuid reaalsus on see, et meil on olulised strateegilised valikud, mida need riigid ei ole veel teinud ja kas nad hakkavad liikuma teatud suunas ja kas nad hakkavad toetama liberaalset multilateraalset korda, on küsimuse all. pöördugem nüüd Euroopa küsimuse juurde tagasi. meil on olulisi otsuseid vaja langetada. meil on olulisi samme vaja astuda, et pöörata mängu meie kasuks nende riikide puhul, kes võivad saada meie toetajateks, olgu see nii tehnoloogilises, kaubanduslikus või julgeolekuslikus plaanis. tugevdatud poliitilised konsultatsioonid ja nende huvidega arvestamine. mõnikord ei õnnestu saada tulemusi lühiajalises perspektiivis, kuid väljakutse on selles, et meil on nii palju erinevaid prioriteete naabruspoliitika ja teiste suhete puhul, et mõned nendest riikidest ei saa piisavalt äh, tähelepanu enne, kui on liiga hilja. Venemaa ja Hiina on siin kategoorias, kuid kõige targem investeering oleks sellistesse riikidesse nagu Indoneesia, India ja Brasiilia ning pikaajalises perspektiivis määrab see ilmselt ära ka Hiina enda otsused ja lõpuks tahaksin öelda, et kui me jätkame niimoodi tõhusalt edasiliikumist, tugevdades USA ja Hiinaga suhteid, siis nende kahe riigi jaoks on peamine küsimus, kas Euroopa Liit üldse on strateegilises mängus kaasatud või mitte. USA jaoks on Euroopa Liit väga teistsugune partner. tõeliseks kasuks on siin hea swing state strateegia, mis otsustab, kas me saame luua sellise maailma, mis aitab meie huvidele ja seisukohtadele kaasa. Bene, apriamo il primo giro di domande. niisiis, nüüd äh, esimene küsimuste voor härra Peeterle. tänan, eesistuja ma tahaksin äh, öelda, et äh, praegu ma muretsen Euroopa Liidu, mitte BRICS-i riikide pärast. ma kuulasin tõesti väga tähelepanelikult, kui te selgitasite meie strateegiat nende riikide suhtes. tahaksin küsida, kas teie analüüsid näitavad, et on toimunud äh, mingisugune muutus võimu kontseptsiooni osas. kas need äh, riigid äh, tahavad lihtsalt oma osa või näevad nad oma kaalu suuremana ja kus me võiksime nende riikidega koostööd teha? kolleeg Šõplin, palun tänan, esimees ja suur äh, tänu nende huvitavate esitluste eest. ma arvan, et äh, mõlemad äh, kõnelejad saavad vastata järgmisele küsimusele või minupoolsele märkusele. mõlemad kõnelejad olid arvamusel, et äh, uued suurvõimud äh, ei äh, kujuta endast suurt probleemi järgnevatel aastatel, välja arvatud see, võib-olla et Hiinal võivad tekkida teatavad võlaprobleemid, aga ma tahaksin jah teada teie vastust sellele oletusele. ja teiseks, kui me lähtume sellest oletusest, mille teie välja pakkusite, siis need äh, tärkavad äh, majandused võivad äh, mõjutada oma naabreid, võib tekkida teatud ebakindlus, võib tekkida jälle selline äh, geopoliitiliste mõjude maailm ja sõjaoht. kas äh, teie näete, et eksisteerib tõesti selline oht ning et võivad tekkida teatavad äh, konfliktid? ja kolmandaks Venemaast äh, te põhjalikult ei rääkinud, aga kui vaadata maailma Euroopa perspektiivist ja Kesk-Euroopa perspektiivist, siis äh, Venemaa on väga suureks võimuprobleemiks, sellepärast et sarnaselt teistele suurvõimudele üritab ta teha omad reeglid ja su-, suruda need äh, oma naabritele peale ja kui olla Venemaa lähinaaber, siis on see väga oluline kas nüüd saavad sõna esinejad? ei, härra Atkins veel, palun. esimees, jätkates sealt, kus Georgi Šoflin pooleli jäi, tahaksime esitada küsimus, eh, mida ei ole veel esitatud. kui nüüd eh, võrrelda BRIC-e eh, USA-ga, millel olevat imperialistlik lähenemine maailmale ehk siis, et nad on valmis sekkuma, kui on mingisugune konflikt, nad on valmis pakkuma oma poolt ressursse, siis kas kõnelejad arvavad, et Hiina või India või teised äh, liiguksid äh, selles suunas lähimas tulevikus või on nad juba sinna jõudnud? tänan, hästi ja nüüd äh, kuulame mõlema esineja vastuseid. ja üritan nendele küsimustele vastata. kõigepealt äh, probleemid äh, Hiinas. ma olen teiega täiesti nõus. ma ei arva, et Hiina majanduslik tsükkel on jätkusuutlik. see sõltub liiga palju muu maailma majandustest ja ma arvan, et äh, muu maailm ei tee seda teenet hiinlastele lõputult, olgugi et me oleme teineteisest sõltuvad. hiinlaste jaoks oleks jätkusuutlik lahendus see, kui Hiina siseturg areneks, aga see tähendab äh, kahte asja, esiteks peab olema suur sotsiaalkindlustusvõrgustik, mis läheb väga palju maksma, siis on vähem raha korruptsioonile ja investeeringutele ja teiseks äh, laenude liberaliseerimine. kui aga seda viimast teha, siis äh, põhimõtteliselt kommunistliku partei võim kukub. nii et äh, keskpikas perspektiivis nad arvatavasti ei tee seda, aga me ei saa siin rõõmustada, sest et kui Hiina läheb allamäge, siis läheme ka meie kõik allamäge, me oleme teineteisest tugevalt sõltuvad. ja kuidas tulla selle suure ebatasakaaluga toime? see ei ole ainult Hiina probleem, vaid on ka meie pool kuidas öelda hiinlastele, et te peate lahendama selle küsimuse kollektiivselt, sellepärast et te üksinda ei saa hakkama ja siin tõusetubki ka sõjaküsimus. kui Hiinas tekivad probleemid, võib tekkida mingi natsionalistlik ähm, avangard ja siis võib tekkida sõjaoht seal piirkonnas. sama ei saa öelda Brasiilia kohta. Brasiilia on piirkonnas kus ei ole süstemaatilisi julgeolekuprobleeme, nii nagu Hiinas. Venemaa on probleemiks. aga see kohtumine siin äh, panid patta Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina ja mina ei maininud Venemaad, kuna Venemaa on midagi hoopis muud, me peaksime tegema kuulamise Venemaa kohta eraldi, me ei saa panna Venemaad kokku Brasiilia, India ja Hiinaga. ja kolmandaks konkurentsivõime härra Peterle. kui palju nad äh, konkureerivad teineteisega ja kui palju nad äh, teevad koostööd. Brasiilia majandus on väga mures sellepärast, et imporditakse Hiina tooteid nii Brasiiliasse kui ka kolmandatele turgudele, kuhu Brasiilia ise ekspordib. India ei konkureeri Brasiiliaga. sõltub siis, mis küsimust vaadelda ja mis riiki vaadelda, siis on võimalusi nii koostööks kui ka konkurentsiks. väga oluline on teada, kes konkureerib kellega. kui äh, Nike müüb Euroopas tooteid, mis on äh, toodetud äh, Hiinas, siis kes konkureerib siin, Hiina, Apple või Nike? me peame vaatama, kuidas tööstuslik ahel toimib, kust tulevad komponendid ja kes saab lõpuks raha, me kõik teame iPodi näidet, toodetakse Hiinas, hiinlased saavad kümme protsenti lisaväärtusest ja Apple saab kuuskümmend protsenti lisaväärtusest ja kes siis siin head äri teeb ja paljud Euroopa hargmaised ettevõtted lasevad toota Hiinas ja siis need tuuakse Euroopasse. nii et komponentidel on erinev päritolu ja meil on äh, tootmise äh, geograafiline mõiste muutunud, me ei saa enam rääkida sellest, et üks riik konkureerib äh, teisega suured äh, tootmisahelad on kõik äh, hargmaised, nad asuvad väga paljudes riikides, omavahel seotud ja kõigepealt me peaksime tegema suure uurimuse selle kohta, kuidas majandus üldsegi toimib tänapäeval. Pascal Lamy on äh, selles osas suure sammu edasi teinud, tema üritab sellist äh, infot kokku panna, sellepärast et muidu me ei saa aru, kes kaotab ja kes võidab selles omavahel seotud maailmas. tänan ja vastan mõningatele küsimustele. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, lineaarsust. jah, me peame olema valmis selleks võimaluseks et äh, mõned need äh, majandused on äh, haavatavad, asjad võivad minna teises suunas, me peame tõesti arvenda-, arvestama nende võimalustega väga aktiivselt, aga me võime teha niimoodi ka vea. me oleme ennustanud Hiina kukkumist ja ebastabiilseid võlgu juba pikka aega, aga me oleme nüüd seda muudkui oodanud juba vähemalt kaks aastakümmet. nii et me peame olema valmis ka selleks võimaluseks, et äh, majanduskasv jätkub ning et äh, leiavad aset äh, põhjapanevad geostrateegilised muutused. mis puudutab sõjalist riski, siis teil on täiesti õigus Lõuna-Hiina meres on see oht juba praegugi olemas, ma rääkisin just hiljuti äh, Vietnami ja Hiina suhetes selles vallas ja seal piirkonnas äh, tõesti pinged kasvavad ja need muutuvad äh, selliseks, millega meil tuleb silmitsi seista veel mõnda aega ma arvan, et Venemaa on täiesti omaette kategooria, ma siin äh, seoses ei tahaks sellest riigist rääkida. isegi kui me mainime siin äh, swing state äh, mõistet ja Venemaa nõusoleku saamise raskust teatud olukordades, sama võib öelda ka Hiina kohta, siis jah, tõesti äh, ma olen nõus äh, sellega, et Venemaa on täiesti omaette kategooria ka diplomaatiliselt vaadatuna. ja mis äh, puudutab seda küsimust, et milliseks äh, võimuks Hiina muutub, siis ma ei tea, kas see on imperialistlik lähenemine või mitte, aga juba praegu me näeme, et muutuvad need põhimõtted nagu näiteks mittesekkumine. Hiina on äh, globaalselt äh, võimekas äh, sõjaline jõud, mis kaitseb oma huvisid ja juba praegu me näeme, et Hiina on väga aktiivne. see ei tähenda seda, et Hiina muutuks imperialistlikuks, aga me ei saa eeldada seda, et praegune nõrgem lähenemine jääb äh, kestma ja kui me räägime Liibüast, siis äh, Hiina oli tõesti väga raskes äh, olukorras, teades, kuivõrd paljud hiinlased olid seal riigis tööl, samas nad ei saanud midagi teha ja pikas perspektiivis selline kõrvaltvaatamine ei jätku. India kohta võib öelda sama tegemist on äh, täiesti võimeka sõjalise jõuga, mis saab äh, tegutseda üle kogu maailma ja nüüd me jõuamegi esimese küsimuse juurde, ehk siis, et äh, kas võimu tasakaal on muutunud? ma arvan, et see muutus on olnud vägagi suur, eriti pärast finantskriisi ja eriti just Hiinas. aga ma arvan, et praegu toimub äh, teatud äh, uue tasakaalu leidmine paljudes nendes riikides. ja praegu juba pannakse paika ka tuleviku strateegiaid. Äh, Hiina juba liigub selles suunas, mis ta soovib olla kümne aasta pärast ja see kõik võib mõjutada negatiivselt äh, ka Euroopat. praegu võib äh, rollide muutus äh, tõesti suurvõimude vahel aset leida ja kui me sellest dünaamikast, mis aset leiab, aru ei saa, siis Euroopa mõjuvõim võib äh, muutuda enne, kui äh, majanduslikud aspektid seda muutma sunnivad. kaks äh, järgmist kõnelejat, härra Nann ja härra Istitsaja soovisid samuti sõna võtta ja ka härra Tännok soovis sõna, kas te soovite kohe sõna saada või te soovite teised ära kuulata? nii, kuidas ajaliselt parem on, ütles härra Tännok. hästi, siis saab sõna Cyril Nann, palun lühidalt. tänan, tahaksin rääkida saksa keeles. soovin omalt poolt äh, midagi lisada soovin äh, rääkida Euroopa Liidu liikmesriikide perspektiivist vaadates äh, BRIC äh, riike. kaubandus BRIC riikidega on plahvatuslikult kasvanud, näiteks ka Saksamaa, kaubavahetus nende riikidega on kasvanud paarkümmend protsenti, Brasiilia, India, Hiina mängivad väga olulist rolli, nad moodustavad viiskümmend protsenti maailma majandusest, kaheksateist protsenti Saksamaa väliskaubandusest, viis aastat tagasi oli see veel kaheksakümne üheksa protsendini, nii et kaubavahetus on kahekordistunud nendel riikidel on äh, majandushuvid, investeerimishuvid, äh, meil on teaduspartnerlused ja ülikoolide partnerlused. Hiina puhul äh, on need arengud eriti tugevad, aga teiste riikide puhul natuke väiksemad, aga siiski see on selline ühine nimetaja. Need riigid on äh, meie olulised äh, liitlased ja läbirääkimispartnerid kliimaküsimustes ja ka Doha vooru lõpuleviimisel. ma tahaksin öelda paar lauset ka selle kohta, mis puudutab Euroopa Liidu ja BRIC riikide suhted Euroopa Liidu liikmesriigi perspektiivist loomulikult äh, näeme me rahuloluga, et äh, Euroopa Liidul ja liikmesriikidel on äh, strateegilised partnerlused BRIC-riikidega. Hiina on investeerinud viisteist protsenti oma valuutareservidest eurodesse, see on väga hea uudis. India ja Euroopa Liit räägivad läbi vabakaubanduslepingu osas, see on ka hea uudis, aga samas Euroopa Liit ei ole heal positsioonil suheldes nende riikidega. meil on see probleem, et meil on liiga palju strateegilisi partnerlusi paljude maailma riikidega. Less is more ehk siis vähem on äh, parem ja me peaksime keskenduma kõige olulisematele riikidele. meil äh, on ka erinevusi Euroopa Liidu ähm, tegijate vahel. Trade äh, peadirektoraat on väga aktiivne ja ka mitmed teised äh, komisjoni peadirektoraadid äh, on aktiivsed, aga Saksamaa perspektiivist ei ole tervitatav killustatus, me üritame välja pakkuda oma lahendusi, aga need põrkuvad ka teatud piiridega ning selles vallas tuleb meil veel edasi pingutada. BRIC riigid ähm, näevad Euroopa Liidus ja liikmesriikides olulist partnerit, aga siiamaani ei ole Euroopa Liit suutnud nii hästi organiseeruda majanduspoliitiliselt äh, ja investeeringute osas, kui BRIC riigid oleksid soovinud, see on reaalsus, millega me peame elama ja Saksamaal me oleme selle olukorraga pidevalt silmitsi. tekivad küsimused, et kus on Euroopa ja kus Euroopa võiks olla ja kolmandaks äh, tahaksin ma rääkida sellest, kuidas äh, BRIC riigid suhtuvad ÜRO-sse. Te teate, praegu on meil äh, julgeolekunõukogus äh, selline, kus BRIC-i riigid on liikmed pluss Nigeeria Nigeer-, vabandust, India suursaadik ütles kuus kuud tagasi, et äh, tuleb suur äh, läbimurre ja India ei loobu oma kohast Julgeolekunõukogus, aga reaalsus on äh, siiski teistsugune BRIC riigid on ühtsed, on äh, Brasiilia, India koostöö, aga kas see on äh, vastakaaluks äh, lääneriikidele või on see ainult selline kaitsepositsioon? siin ei ole vastus selge. selge on aga see, et New Yorgis BRIC riigid on ühtsed, näiteks Liibüa ja Süüria küsimustes äh, Nad ei ole huvitatud ÜRO julgeolekuresolutsioonist Süüria kohta näiteks. India on äh, tugevdanud äh, oma koostööd Hiinaga ÜRO-s, et äh, võita Hiina usaldust ja Hiinal on ju vetoõigus viie püsiva liikmesriigi arvu suurendamisel. on ka Lõuna-Aafrika, mis mängib olulist rolli ka selline grupp nagu Brasiilia, India, Hiina, Lõuna-Aafrika on olemas ja loomulikult äh, on olukord äh, viimastel kuudel vägagi muutunud. Ameerika suursaadik äh, ka ütles, et kui hakatakse läbi rääkima Süüria resolutsiooni osas, siis BRIC riigid äh, peaksid äh, ka lääneriikide resolutsiooni eelnõud äh, toetama, et see oleks soovitatav. see on midagi täiesti uut. aga BRIC riigid on siiski jagatud kaheks, äh, ka Julgeolekunõukogus kaks on püsivad ehk alalised liikmed, kolm ei ole ja sellest lõhest lähitulevikus ei ole võimalik ka üle saada suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg äh, Tännok, palun. olen siin kuulanud teid ja miski ei ole meid äh, veennud, et äh, BRIC riigid oleksid ühtsed. Nad ei ole isegi majanduslik plokk, vaid nad on riigid, mis on majanduslikult olulised tegijad. aga olgugi, et India ja Hiina on teataval määral vaenlased, on nad siiski ka sarnased ja meie ei äh, peaks äh, relvaembargot äh, küll Hiinale ära kaotama ja parlamendil on siin ka oma sõna olnud sekka öelda alates sellest ajast, kui sellest hakati kümme aastat tagasi rääkima ja mis puudutab nüüd Venemaad, siis seal on suur äh, demograafiline kriis, rahvastiku arv väheneb ja see mõjundab riigi maja, mõjutab riiki majanduslikult ja sõjaliselt äh, lähiperspektiivis. ja samas äh, India, Hiina, Indoneesia, Brasiilia rahvaarvud ja Lõuna-Korea rahvaarvud kõik tõusevad stabiilselt ja miks ometi Euroopa Liit, kaasa arvatud Ühendkuningriik, annab abi Indiale ja lausa ka Hiinale. me peaksime mitte per capitast äh, lähtuma, vaid äh, reaalsest äh, riigi olukorrast. Need, kes soovivad ühtsemat poliitilist liitu, neid nimetatakse ka föderalistideks, nemad on arvamusel, et Euroopa Liit on multipolaarses maailmas ainuke võimalus, kuidas äh, seista vastukaaluna nendele BRIC riikidele, kas äh, huvitav, ka nemad on äh, samal arvamusel, kas ka näiteks brasiillased on arvamusel, et Euroopa Liit jääbki poliitilisele maastikule või on nad arvamusel, samal arvamusel kui luurekeskagentuur, et Euroopa Liit põhimõtteliselt kaob poliitiliselt maastikult juba järgneva kümne aasta jooksul, et kuidas kõnelejad näevad seda tulevikku? tänan. ja nüüd saab sõna härra Mora Benavente, palun. tänan mul on hea meel siin olla ja ma tulin siia, et äh, rääkida natukene teisest perspektiivist, liikmesriikide perspektiivist äh, seoses BRIC riikidega, mul on hea meel seda teha. alustuseks äh, kaks selgitust. esiteks, rääkides BRIC riikidest äh, mõtlema laiemat gruppi kui need äh, neli riiki. Mehhiko, Lõuna-Aafrika arvaksin ma ka juurde. meil on äh, mitmeid riike, mis on nii-öelda siirderiigid riikide mõttes teiseks, esindan äh, siinkohal Hispaania nägemust suhetes äh, BRIC riikidega. olles rääkinud Euroopa kolleegidega, on mul mulje, et äh, samal arvamusel on ka mitmed teised liikmesriigid kahepoolsed suhted liikmesriikide ja BRIC riikide vahel. Need suhted on äh, väga oluliseks osaks liikmesriikide välispoliitikast. kui me tahame neid suhteid jätkata, siis me peame arvestama järgmiste aspektidega. liikmesriikide poliitika muutus Lissaboni lepingu jõustumisega. arvestati osade liikmesriikide poliitilise tahtega, meil tuleb nüüd teha vastavad poliitilised äh, korrektuurid, välispoliitika peab äh, muutuma ja aeg näitab, milliseks ta täpselt muutub. nüüd institutsionaalne süsteem on paigas ja välispoliitika peab muutuma. mis mõttes siis? asi on lihtne. et Euroopa Liit saaks tõeliseks äh, rahvusvaheliseks äh, tegijaks, tuleb teha teatavad sammud. riik, riigid äh, lähtuvad äh, võimu ja mõju põhimõtetest äh, rahvusvahelisel tasandil. arvestades äh, nüüd välispoliitikate muutmise vajadust Euroopa Liidus, tuleb vaadelda lähemalt BRICide äh, ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahelisi suhteid. Need suhted on väga tähtsad. Hiina ja Indiaga suheldes on äh, meil strateegilised suhted, poliitilised suhted ja järjest olulisemad on majanduslikud suhted kõigi nende riikidega. meil on äh, meeletu potentsiaal äh, kultuurivaldkonnas. rääkides sellise suuruse ja tähtsusega riikidest, on hõlmatud kõik välispoliitika aspektid. Lissaboni lepinguga ja välispoliitika muutmisega tuleb meil äh, teha kõrgetasemelisi kompromisse. nüüd äh, konkreetsemalt strateegilised suhted. Hiina, Brasiilia, Mehhiko on võtmetähtsusega riigid lahendamaks äh, rahvusvahelise üldsuse globaalseid probleeme, näiteks äh, kliimamuutus, äh, tuumarelva leviku takistamine, ÜRO reform, siin mainiti ka rahvusvahelist äh, valuutasüsteemi. ilma nende riikideta ei saavutata üksmeelt ega ei saavutata lahendust ja ei ole võimalik üldsegi mõttekaid arutelusid pidurda. me oleme täiesti veendunud, et äh, nendes küsimustes äh, peab Euroopa Liit äh, olema liikmesriikide eesrääkija. Euroopa Liidu üksikutel äh, liikmesriikidel ei ole mõtet äh, omada eraldi poliitikat äh, kliimapoliitika osas näiteks, et kõikide nende riikidega läbirääkimisi pidada, see nõrgendaks Euroopa Liidu positsiooni ja meie maailmas pole see realistlik. meie arvates on siin tegemist äh, Euroopa Liidu tasandi teemadega ja sama kehtib ka regionaalsete konfliktide kohta. olukord on siin natukene keerulisem loomulikult, kui me räägime Saheli piirkonnast, Somaaliast, Lähis-Idast või Mägi-Karabahhiast. kui rääkida nendest konfliktidest, siis läbirääkijaks BRICS-i riikidega peab olema Euroopa Liit oma institutsioonide kaudu. ja regionaalsetest konfliktidest rääkides on siin võimalik Äh, leida mitmeid lahendusi, Euroopa Liit võib olla vahendaja ja mängida väga olulist poliitilist loll, rolli. Euroopa Liit äh, vahendajana tugevdab oma rahvusvahelist positsiooni ja selles äh, küsimuses polegi kahtlust, me peame seda teed minema aga kui me räägime tsiviil- või sõjalistest operatsioonidest, siis on olukord teistsugune, siin on tegemist äh, juba riikliku küsimusega, tuleb äh, lähetada sõdureid, tsiviilisikuid missioonidele ja nii edasi. aga jällegi äh, on siin vaja ka Euroopa Liidu poolset panust, kahepoolsed poliitilised suhted siin on olukord äh, teistsugune. ja siin võib äh, tekkida konflikte Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel. minu sõnum on selge. Euroopa Liidu liikmesriikidel peaksid olema kahepoolsed äh, poliitilised suhted BRIC riikidega. on mitmeid põhjuseid näiteks äh, julgeolek, mis on äh, arvatavasti kõige olulisem. Lissaboni lepingus me tegime olulise sammu edasi julgeoleku ja kaitse valdkonnas, aga mitte keegi ei julgeks väita, et äh, kõik liikmesriikide julgeolekuohud on kaetud Lissaboni lepinguga. ei saa niimoodi katta kõiki neid äh, julgeolekuohtusid ja huvisid, nii et kui asjad äh, liiguvad halvas suunas ja tekib raske olukord, siis äh, on võimalik eeldada solidaarsust liikmesriikidelt, teistelt liikmesriikidelt, aga mitte enamalt. kõik eksperdid ütleksid, et on vaja kahepoolseid suhteid äh, maailma kõige olulisemate äh, tegijatega, näiteks Hiinaga. meil on vaja selgust ja läbipaistvust selles osas. liikmesriigid peavad säilitama kahepoolsed suhted, aga see omakorda ei äh, takista Euroopa Liidul ja tema institutsioonidel oma rolli täitmast. ja esimese kolm lõppjäreldust veel minu poolt. Lissaboni leping peaks kaasa tooma olulised muutused liikmesriikide välispoliitikasse ja mängureeglid paneb paika Lissaboni leping. teiseks, suheldes BRIC riikidega peab olema Euroopa Liit ainukene läbirääkija, kui on tegemist globaalsete küsimustega, ja kolmandaks, liikmesriigid peaksid säilitama ja süvendama kahepoolseid suhteid BRIC riikidega, aga need kahepoolsed suhted peavad olema läbipaistvad ka Euroopa Liidu institutsioonide seisukohast. suur tänu! hästi ja viimane kõneleja härra Viorel, Istitsioa ja Budura. peab ütlema, et teie nime on tõesti keerukas hääldada. jah, aitäh. ma üritan siis ise selle hästi välja ütelda, isegi minu enda kaasmaalastel on sellega raske aga teie poolt väga lahke, et üritasite. ja minu jaoks on suur au täna istuda siin koondis teiega Ahveti komisjonis. ja ma usun, et tegemist on vägagi õigeaegse ja asjakohase aruteluga ja kuna ma olen viimane sõnavõtja, siis on äh, mul ka eelis, nimelt äh, kõik olulised asjad on juba ära üteldud. ja ma pean kohe alguses ütlema, et äh, ma nõustun väga paljuga, mis on välja öeldud. mina esindan Euroopa välisteenistust ja Aasia osakonda ja ma pean alustuseks ütlema, et ma olen väga uhke selle üle, et äh, tegelen niivõrd oluliste strateegiliste partneritega Euroopa Liidu jaoks. kaks neist äh, partneritest kuuluvad küll riiki, teised Korea ja Jaapan sinna ei kuulu, kuuluvad siis Hiina ja India, aga nad kõik on strateegilised partnerid. ma pean nõustuma sellega, et BRIC riigid on väga äh, lõdvalt ühendatud rühm ja seda võib-olla sellest tulenevalt, milline on üleilmastumise taust. ning paljud riigid äh, on seisnud silmitsi väljakutsetega ning võib-olla äh, koos on kergem äh, nendega toime tulla. tundub, et nende riikide puhul, võttes arvesse nende suurust, ressursse ja muudki, siis võib-olla on ka nemad arvamusel, et hea oleks rühmana toimida mul paluti rääkida sellest, kuidas meie tegeleme poliitika kavandamisega ja millised on Euroopa Liidu sammud nende riikidega suhetes, siis pean ütlema, et nad on jagatud erinevatesse geograafilistesse piirkondadesse meie osakonna siseselt sellest tulenevalt pean ütlema, et meil ei ole ühist lähenemist, aga üks asi on siiski ühine. nimelt kannavad nad nime, mille, mis anti neile aastaid tagasi eh, teatud poliitilistel põhjustel ja selleks nimetuseks on strateegilised partnerid. Eh, minu austatud kolleegid paneelis juba rääkisid väga olulistest asjadest sellega seoses, aga pean ütlema, et meie äh, osakonnas on erinevad äh, osakonnad, kes nendega te tegelevad, meil ei ole ühist lähenemist. ma pean äh, siiski meenutama, et juba eelmisel aastal oli suur huvi selles osas, kuidas me peaksime lähtuma nendesse strateegilistesse partneritesse ja milline peaks olema Euroopa Liidu välispoliitika selles valdkonnas. Te võib-olla mäletate, et Euroopa Liidu Nõukogu on äh, Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide küsimust arutanud eelmisel aastal ning me koostasime ka dokumendi selle kohta. arutelu strateegiliste partnerite üle jätkub ja järgnevalt äh, võib-olla tulevad arutelule ka BRICS rühma kuuluvad riigid nagu India ja Brasiilia. nagu ütlesin, et tegemist on minu meelest sellise mitteametliku rühmaga, aga peab ütlema, et need riigid ei ole ilmtingimata oma valiku tõttu selles rühmas, aga nad siiski on koos ja seda tulenevalt eelkõige just rahvusvahelisest kontekstist, seeläbi on neil rohkem võimalusi ning neil on tunne, et nad saavad rohkem võita teatud juhtudel ning neil on võimalik äh, üksteist natukene ka teatud teemade osas, äh, mis neile ühiselt muret valmistavad, äh, üksteist toetada ning äh, tuleb ütelda, et äh, neile endile pakub väga palju huvi ka üksteiselt õppimine ja ka kogemuste jagamine erinevates äh, kontekstides, ka rahvusvahelistes organisatsioonides. aga tahaksin rõhutada veel kord, et nad on pigem praegu õppimisjärgus. olgugi, et nad on saamas väga suurteks olulisteks rahvusvahelisteks mängijateks me peame praegu arvestama sellega jah, et nad alles õpivad. meil on omad tegutsemisviisid, mis me oleme pärinenud äh, teistelt üksustelt ja nende kogemuste alusel me oleme välja töötanud äh, teatud vastastikused mehhanismid, agendad, äh, projektid, äh, meil on erinevaid projekte käimas nii keskpikas kui pikas perspektiivis ja ka teatud dialoogid. see kõik võib saada mm, nii-öelda strateegiaks, kui me ükskord otsustame äh, neid riike koos ühise rühmana käsitleda, aga pean ütlema, et praegu veel nii kaugel me ei ole, me ei käsitle seda ühtse plokina, vaid meil on eraldi strateegiad. Need, kes tunnevad suuremat huvi äh, majandusküsimuste vastu ja selle vastu, kuidas BRIC riigid äh, suhtuvad meie tegevusse siis äh, tuleks vaadata eelkõige just seda, millistes küsimustes nad on omavahel nõu, millistes küsimustes on konfliktid, kus on regionaalsed huvid mängus ja kus on riiklikud huvid mängus. ma pean ütlema, et tunnen head meelt selle üle, et meil on teatud äh, olulised küsimused päevakorras nende riikidega äh, dialoogi pidades. meil on olemas poliitilise dialoogi mehhanism, meil on äh, peaaegu regulaarsed tippkohtumised. samuti Euroopa Nõukogu saab osaleda ning Euroopa Liit saab osaleda Euroopa Liidu presi-, eesistujariigi president. Äh, maikuus näiteks toimus tippkohtumine Hiinas ning äh, Hiinas äh, muidugi me saime üle korrata oma vastastikused huvid, kuid samuti avanes meil võimalus uusi prioriteete määratleda ning vaadata, mis meile vastastikku huvi pakub ja samuti rääkisime teatud prioriteetidest, uutest koostöövaldkondadest ja rääkisime ka iga-aastasest tippkohtumisest, mis leiab aset sellel aastal natukene hiljem. välisteenistus peab regulaarset dialoogi ja vahetab arvamusi nende riikidega. muidugi see on, äh, tuleneb varasematest kogemustest võrgustike loomisel, meil on olemas äh, kahepoolsed kokkulepped, äh, vabakaubanduslepped ning partnerlus- ja koostöölepped nende riikidega ning teatud juhtudel on tulemused olnud väga head ka teiste riikidega, nagu näiteks Koreaga. juulis sõlmisime vabakaubanduslepingu, aga ma arvan, et selline tegevus on olnud väga kasulik ning ka tulevikus äh, võib-olla näiteks Indiaga saame me, jõuame me väga hea vabakaubandusleppeni ja praegu me teeme väga palju jõupingutusi just selle nimel, et Indiaga nii kaugele jõuda. lisaks sellele on meil ka muud laadi lepinguid, äh, poliitilisi meil on partnerlus ja koostöölepe Hiinaga näiteks, leidsid aset äh, hiljuti äh, juunikuuses äh, järjekordsed läbirääkimised neis küsimustes. ja samuti peame me regulaarset dialoogi inimõiguste osas. Te teate, et siin on tegemist meie põhimõtete ja ühiste väärtustega, aga me teame samuti, et osades riikides on tegemist tõsise väljakutsega just inimõiguste valdkonnas kuna me nende riikidega äh, tegeleme kui strateegiliste partneritega, siis ma pean äh, tulema tagasi ka teiste aspektide juurde, mida kolleegid juba mainisid. ma nõustun sellega näiteks, et äh, muidugi mõistame, kahepoolsetel suhetel on suur kaal aga strateegiline partnerlus tähendab seda, et me võime minna kaugemale kahepoolsetest suhetest ja võttes arvesse nende riikide suurust, siis võiksime me vaadata, kuidas äh, nemad sellele reageeriksid ja millised oleksid nende huvid. Äh, minu osakonnas, Aasia osakonnas, äh, mis puudutab Hiinat, Indiat, Mm, äh, kindlasti äh, me töötame selles suunas edasi. oluliseks on muidugi see, et me leiaksime õige vaat-, õige lähenemisnurga. Hiina puhul äh, on kindlasti see keerukas ja me peame vaatama, millised on nende huvid. me teame, et meil on siin ühiseid küsimusi, nagu näiteks Aafrika, muidugi mõistes need teemad puudutavad väga laia geograafilist piirkonda, ka Ladina-Ameerikat, Koread ja nii edasi. aga näiteks eh, kas või eh, Liibüas kodanike evakueerimine eh, näitab, et hiinlastel on tekkinud uued võimekused kuid see näitab ka seda, et tegemist on väga tõsiseltvõetava ülemaailmse tegijaga nüüd nüüd aga tahaksin rääkida nende regioonide poliitikale, sest need riigid on oma piirkonnas teatud kaalu omanud alanud, alati ning kuna ja kui te tahate teada, kuidas nemad meisse suhtuvad, siis Äh, on nende suhtumine meisse seotud sellega, milline on meie poliitika nende mõjupiirkonnas. ma tahaksin äh, ütelda seda, mida Peter Mandelson ütles, meie tulevane võimekus äh, tulevast maailma kujundada sõltub palju sellest, kuidas me suudame Hiinaga suhelda. meil on, oluline on see, millised on meie suhted homse päeva suurte tegijatega muidugi mõistame, vaatleme neid partnerlusi pikas perspektiivis aga nüüd ausalt öeldes pean ütlema, et äh, ennist esitati väga huvitavaid küsimusi ja muidugi mõista olen valmis äh, vastama veel hiljemgi küsimustele, aga ma tahaksin veel lõpetuseks meelde tuletada, et eelmisele aastale president Van Rompuy ütles, et meil on strateegilisi partnerlusi, nüüd meil on aga vaja strateegiat meil on tõesti seda strateegiat vaja ja ma tunnen head meelt selle üle, et arutelu parlamendis ahvetis aset leiab ja ma ootan äh, muidugi teie poliitilise töö äh, tulemust ja, ja viltu ning äh,, vilju ning juhendamist. suur aitäh! ja kolleeg Kelam, palun! suur aitäh! ja suur aitäh kõigile, tuleb ütelda, et tegemist on äärmiselt huvipakkuva aruteluga ja ma usun, et vägagi tulemusrikka aruteluga, aga võtmesõnaks tundub olema eh, suurenev sõltumatus. selle, selle vastu ei saa keegi midagi ütelda, aga vastuseks võib olla ainult eh, suurem koostöö ja ma usun, et me oleme Breiki äh, sõnumist väga hästi aru saanud, nad tahavad, et nende häält rohkem kuulda võetaks, et äh, nad tahavad, et nendega arvestataks rohkem maailma majanduses ja poliitikas. minu küsimus seisneb aga selles, kuidas seda teha. ja ma usun, et kuna meil on vaja rohkem koostööd ja koordinatsiooni, siis saame me siin edasi liikuda ainult õigusriigi põhimõtte tugevdamise läbi rahvusvahelises poliitikas, ehk siis me peame tagama rohkem läbipaistvust, võrdsed võimalused, vastastikuse põhimõtte kehtivuse ning korruptsiooni vähendamise muidugi teiseks võimaluseks oleks suurendada ainult poliitilist ja sõjalist jõudu me teame, et äh, Hiina, Venemaa on üritanud niimoodi äh, tegutseda ja teised äh, ka, India, Brasiilia samuti. ning mis puudutab Euroopa Liidu reaktsiooni, siis on korduvalt räägitud aknast, mis avab võimalusi, aga mis ei avatuks väga pikalt seega peaks Euroopa Liit äh, reageerima koordineeritult ja, või siis äh, vaatama, kuidas ära kasutada individuaalseid äh, suhteid kõikide BRICS-i riikidega. ma usun, et Hispaania kolleeg tuli välja väga huvitava mõttega. kahepoolsed suhted peaksid olema palju läbipaistvamad, vastasel juhul ei saa Euroopa Liit mängida oma rolli maailma areenil ja tagada usaldus, väärtust, väärsust. me peame samuti vaatama, milline on poliitiline motivatsioon BRICS-i riikide puhul, mis õhutaks neid ühiselt tegutsema ja kuidas Euroopa Liit saaks koordineeritumalt vastata. ma nõustun täiesti, et me peaksime Venemaa siit välja jätma, et me peaksime rääkima PIK-ist ja mitte BRIC-ist, sellepärast et äh, Venemaa on äh, sui generis juht. kolleeg Van Orden suur aitäh ja kolleeg Vanne Orden, palun uh,. Thank you very much, Mr Chairman. Well uh, I too would like to thank the speakers, I, I thought there was a quite a uh... suur aitäh, ma tahaksin ka tänada kõneleda, kõnelejaid ja pean ütlema, et uh, siin uh, avaldati väga erinevaid uh, arvamusi ja ma tervitan teda suuresti. mind uh,, minus tekitas natukene segadust härra, härra Benavente sõnavõtt, ma pole päris kindel selles, mida te ütlesite, sellest, et ühest küljest väidetakse meile pidevalt seda, et meie ühise välis- ja julgeolekupoliitika sisuks on tegelikult äh, see, mida liikmesriigid tahavad. ehk siis teisisõnu käsitletakse selle raames ainult neid teemasid, mida liikmesriigid ühiselt tahavad käsitleda samas aga vastavalt Lissaboni leppele ning äh, muuhulgas selle pean ütlema, mingit legitiimsust selle, sellel Euroopas ei olnud rahva seas. aga te väidate nüüd, et liikmesriigid on sunnitud oma välispoliitikat muutma, seda Lissaboni leppe tõttu, ehk siis teisisõnu, nüüd oleks meil nagu mingid ühised kohustused ja minu meelest on nende kahe seisukoha vahel teatud vastuolu, ehk saaksite selgitada, milline on siis teie lõplik äh, arvamus. ma ei tea, mida arvaks äh, näiteks Saksamaa kahepoolsete äh, suhete muutmisest, ma ei usu, et siin Saksamaa toetaks seda, te tuntute olevat väga entusiastlik ka ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika osas aga Liibüa puhul võib-olla me oleme näinud kõik lõpuks ära, et meie ÜJKP on lihtsalt äh, tühi auk, seda ei ole olemas. me ürime, üritame igati ühist julgeoleku ja kaitsepoliitikat äh, välja töötada, mis äh, vastaks toimuvale, aga praegu ei ole meil erilist edu olnud ÜJKP osas oleme me üritanud jõuda nii kaugele, et ÜRO ja teised nõustuksid äh, teatud äh, humanitaarmissiooniga näiteks Liibüas. ning seda siis vastavalt, äh, seda siis ühise julgeoleku kaitsepoliitika egiidi all, keegi seda ka ei tahtnud mereembargo me saime, aga keegi seda ei tahtnud, ÜRO toetas NATO ka, aga probleemiks on see, et ainult pooled NATO riikidest tegelikult NATO missioonidel osalevad, sest nad on pidevalt äh, kuskil mujal tegutsemas. ma arvan, et mu küsimus tegelikult äh, vastavalt tänasele arutelule seisneb selles, millised on meie suhted kaubanduspoliitika ja välispoliitika osas ajalooliselt on huvitav see, et tihti on riikidel õnnestunud need kaks äh, aspekti lahus hoida omavahel. ja kui me vaatame tagasi Esimese maailmasõja aega, siis äh, Suurbritannias toodeti kemikaale, mis olid vajalikud äh, Saksamaal laskemoona jaoks ja see tootmine ja müük jätkus isegi pärast sõja algust juba, nii et äh, siin jah, ma tahaksin teada, millised on praegu meie suhted välis- ja kaubanduspoliitika osas? suur aitäh, kolleeg Van Orden! panie prezydencie! <clears throat> Eh, ostatni eh, z mówców pan viorel isti. härra grzyb bardzo interesującą taką syntezę tej swojej wypowiedzi. jah, viimane kõneleja, um, härra Istitsioia Budura rääkis väga huvitavatest asjadest e, ja meie strateegiast, e, strateegilisest partnerlusest, aga ta ütles ka seda, et nüüd meil on vaja välja töötada see strateegia, mida siis ette võtta tegelikult ja ma usun, et e, see näitab, et Euroopa Liidus oleme me äh, natukene maha jäänud, võttes arvesse, kuivõrd kiiresti need riigid on edasi arenenud. ja väga raske on äh, samuti välja selgitada, mis täpselt neid riike omavahel ühendab. meile öeldi, et Venemaa siia üldse ei kuulu. aga neil on omad, äh, oma potentsiaal ja Venemaal on oma potentsiaali, selle potentsiaali tõttu võib-olla peaksime teda selles grupis ka hoidma, aga me näeme, et kõik need riigid üritavad näit-, näidata nüüd, et neil on oma potentsiaal, nad võistlevad omavahel, neil on oma, oma võim olemas ja väga paljudes valdkondades on nende vahel konkurents. ja mulle meenus arutelu Poola suursaadikuga Hiinas ükskord kaheksakümnendate aastate lõpul äh, vestlesin ma temaga ning äh, ta ja räägiti sellest, kuidas riigid arenevad järgneva saja aasta jooksul ning peab ütlema, et äh, vastus oli natukene hägus, vastuseks oli see, et me, ega me nii kaugele ette tegelikult ei vaatagi oma arengus. nii et me näeme, et tegelikult öö, öö, taoline planeerimine võib-olla ei ole meile omane, aga võib-olla mitte ka niivõrd öö, Hiinale praegu üks asi, mida me oleme arutanud siin ja mida me oleme arutanud ka teistes komisjonides, puudutab eh, toormaterjalidega varustatuse turvalisust. kui me vaatame näiteks haruldasi eh, muldmetalle, siis kaheksakümmend viis kuni üheksakümne protsente, protsenti neist eh, ressurssidest on Hiinas. ja uue tehnoloogia vallas ei saa edasi liikuda ilma haruldaste muldmetallideta samuti on Hiinal väga suured valuutaressursid ja ka teisi ressursse, näiteks energia. aga see tegelikult kehtib ka Venemaa kohta. ja samuti me teame, et Brasiilia energiaressursid arenevad praegu väga kiiresti ning võib juhtuda, et Brasiilia energia varud varude osas leiavad aset tõsised arengud järgnevate aastate jooksul ja neist saab kõige suurem gaasiga varustaja. samuti demograafilised ressursid ja siin on üks asi, mis meil on ühine Venemaaga. muidugi ega asjad väga hästi ei ole, aga ma hiljuti lugesin ühte raportit selle kohta, et kõikides neis riikides järgnevate aastate jooksul leiavad aset väga suured demograafilised muutused. näiteks Indiast saab kõige rahvarikkam riik kogu maailmas Hiina ees ning Nigeeriast saab kolmas riik. sellest riigist me täna küll siin ei räägi, aga nagu ma ütlesin ennist, äh, nende energiavarud on väga suured ja see võib muuta olukorda ka Aafrika riikidesse. seega tahaksin paneeli poole pöörduda ja küsida, mis te arvate, kes hakkab seda rühma tulevikus juhtima? siin võib leida aset teatud muutusi rühma dünaamikas samuti võivad erinevad kriisid tekkida, nii et mis te arvate, kes tulevikus seda rühma juhtima hakkab? Euroopa Liidu äh, suhetes on meil jah, strateegiline partnerlus, kuid samuti on meil olemas ka kaubanduskokkulepped. kaubanduskokkulepped teiste partneritega on viinud kaubandusdefitsiidini, Mercosuri puhul näiteks me oleme seda täheldanud, siin on meil kaubanduslik defitsiit tekkinud ja sellega seoses on mul tekkinud äh, küsimus ka inimõiguste ja inimõiguste alaste normide osas, demokraatlike normide osas samuti. ja kuidas äh, me neid küsimusi käsitleme nende riikidega suhetes? ja lõpetuseks kolleeg Landsbergis, palun. President, <clears throat> only one remark jah, aitäh, üks märkus BRIC või BRIC või BIC riikide äh, osas, tegemist on suurte tegijatega nüüd ja tihti nimetatakse neid ka tärkavateks majandusteks. kuid kui me käsitleme neid ainult tarkvate äh, majandustena ja kui me väidame, et see on ainus nende ühine joon, siis see ei ole päris õige. Äh, muidugi juhul, kui majandus koos Karl Marxiga on meie, meie ainsaks juhiks, siis äh, see on tõesti tähelepanuväärne, aga see, siin võiks samuti teisi asju hinnata kolleeg Riib rääkis inimõigustest näiteks ja ma tahaksin äh, neid riike äh, käsitleda ka kui tärkavaid demokraatiaid ja kaks neist ongi seda. seda tuleb alati rõhutada. muidugi me tahaksime samuti, et nad liituksid äh, demokraatliku maailmaga ja tugevdaksid seda aga tahtsin rõhutada seda, et see on põhimõtteliselt oluline tuleviku seisukoha. me peame selle juurde jääma ja me ei tohi siin lasta ennast mõjutada e, dualistlikust lähenemisest ja pikkide või prikkide koostamisest. nii et e, vaadakem ikkagi tulevikku ja mõtelgem sellele, mida tuleb hinnata. suur aitäh ja nüüd äh, vastused järjekorras. härra Benavente, Nann. Pick up the question of um, Miss uh, Van Ord-. suur tänu, vastan äh, härra Van Ordeni küsimusele, sest äh, Saksa valitsuses oleme tõesti selle küsimusega tihti endale esitanud, milline on suhe välispoliitika ja kaubanduspoliitika vahel, mida teha, kui teil on tugevad kaubandussuhted isegi ülejääk riikidega ja kuidas neid kaasata küsimustesse, kuhu nad ei taha saada kaasatud. see on seotud otseselt inimõiguste küsimusega. meie kogemus on, et tugevad majandussuhted on aluseks mõju üle, mõjule, mis teil saab olla teistele riikidele poliitilistes küsimustes, eriti inimõiguste küsimustes. isegi siin on küll piirangud, kuid eriti meie Hiina sõbrad kuulavad hoolikalt, kui nende huvid on mängus. kui neil on tehnoloogia ülekandes huvi, kui neil on investeeringute alane huvi, kui nad tahavad õppida Euroopa Liidult. kui on selline olukord, siis on nad rohkem avatud ebameeldivatele küsimustele ja ka Euroopa poliitikute nagu proua Merkeli ettekirjutuste tegemisele niimoodi olemegi õppinud oma Hiina sõpradega läbi saama, me esitame omapoolse pakkumise ja nemad, nemad esitavad omapoolse pakkumise ja siis algab suhtlemine. me peame seda tegema ka Euroopa Liidu siseselt, sest muidu ei ole mingisugust dialoogi, on ainult monoloogid või isegi ei ole monolooge. inimõiguste juurde tagasi tulles enamikus Euroopa riikides, eriti meie riigis, on tegemist keskse küsimusega, sest me oleme selle küsimusega tegelenud, me tahame sellega tegeleda ja me tahame, et me saaksime siin muudatust sisse viia. see on igapäevane võitlus, me võitleme parema äh, tulemuse nimel ja see on võimalik siis, kui meil on tugevad argumendid, see on niimoodi suhetes Hiinaga ja mõneti teisel moel on see nii ka suhetes Indiaga. ja lõpuks tahaksin vastata härra Kelami küsimusele, kui ma nüüd nime õigesti hääldasin, tõepoolest BRIC riikidel on tugev poliitiline ja majanduslik motivatsioon suhelda Euroopa Liidu liikmesriikidega. meie kogemus näitab, et suhtlemine Euroopa Liiduga on just see, mida BRIC riigid eelistavad, eriti Hiina, kuid Euroopa Liiduga suhtlemine on võimalik ainult senikaua, kuni on olemas partner Hiinale huvi pakkuvas valdkonnas, siis on võimalik tugev suht-, suhtlemine Euroopa Liidu liikmesriikidega ning Indiaga ma arvan, et äh, meie kogemus on olnud umbes samasugune, aitäh. suur tänu, härra esimees. esimene pool härra Van Ordeni küsimusest. vastan sellele teistmoodi. Lissaboni leppega ei muutnud me poliitika tegemise moodust Euroopa Liidus. me ei muutnud midagi välispoliitika loomises, kuid me muutsime institutsionaalset raamistikku, kuidas välispoliitika esit-, välispoliitikat esitletakse ülejäänud maailmale. ja sellel on oma tagajärjed ratsionaalne mõtlemine selle taga on see, et üha multipolaarsemas maailmas on lihtsam ennast kuuldavaks teha, kui räägime ühel häälel, kui üks isik meid esindab. minu seisukoht on see, et liikmesriigid peavad seda öö, äh, arvesse võtma oma välispoliitikas, kui me oleme lep-, leppele alla kirjutanud, kus te annate täieliku esindusõiguse ühele isikule ehk meie puhul siis kahele isikule ja samal ajal loote välisteenistuse, et seda välispoliitikat järgida, siis seda tuleb oma välispoliitikaga kohandada, sest enamik liikmesriike ei ole enam olulised mängijad olulises, ähm, suures hulgas tee-, valdkondades. liikmesriikidel ei ole enam võimalust äh, oma seisukohta väljendada välispoliitikas ja nad peavad seda arvesse võtma, sest Lissaboni lepe on nüüd jõustunud ja meie siin peame seda iseendastmõistetavaks, kuid paljudes liikmesriikides see ei ole niimoodi. Nad ootavad, kuidas kõrge esindaja ja välisteenistus hakkavad tööle, kuidas see mõjutab Euroopa Liitu. nii et mm, on selline äraootav suhtumine, kuid kui te mõtlete selle äh, Lissaboni leppe tagajärgedele riikliku välispoliitika tasandil, siis varem või hiljem jõuate järeldusele, et sellega peab kohanema, sest muidu tekivad strateegilised probleemid, regionaalsed konfliktid. meil ei saa enam olla riiklikku poliitikat, mis läheb kaugemale kui siin komisjonides sõlmitud kokkulepped sest me oleme endale selle kohustuse võtnud, suur tänu. Uh, thank you. suur tänu. ma leian, et küsimused peegeldavad seda, kui hästi te aru saate meie seisvatest väljakutsetest. mis puudutab BRIC riikide liikmesust, siis ma arvan, et meie kahepoolsetes suhetes peame tegema rohkem. me peame tervitama nende riikide ambitsioone ja julgustama neid vastutust võtma, sest neil on äh, suured ressursid, et äh, luua uusi režiime rahvusvahelisel areenil. näiteks Hiinat nähakse rahvusvahelisel tasandil kui äh, tõrksat partnerit, kuid viimase kümne aasta jooksul või ka pärast äh, Pekingi olümpiamänge kahe tuhande kaheksandal aastal sai Hiina maitse suhu sellest, mida tähendab äh, olla uueks partneriks teatud rahvusvaheliste institutsioonide loomise tasandil. Te teate, millised probleemid on äh, majandus- ja finantskriidi tagajärjel ja need äh, tõukasid Hiinat ülespoole ning Hiina leidis ennast olukorrast, kus äh, tal oli palju rahvusvahelisel tasandil ootavaid väljakutseid ning Hiina pidi tegelema suurte teemadega nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, näiteks valuutakursside osas. siin osas on Euroopa Liidu liikmesriikidel võimalus uusi samme astuda näiteks G kahekümne tasandil, kuid teie peate otsustama, kui palju Euroopa Liit on esindatud ka G kahekümnes. vähemalt välisteenistuse vaatepunktist on G kakskümmend heaks äh, meetodiks, äh, kuidas nende riikidega suhelda. regionaalsel tasandil on terve rida teemasid, kus äh, nende riikidega suhtlemisest saame suurt kasu ja nagu siin ka välja toodi, on neil terve hulk ressursse, mis mõjutavad mitte ainult rahvusvahelisi ja regionaalseid turge, vaid aitavad kaasa teatud rahvusvaheliste režiimide kujundamisele teatud äh, rahvusvaheliste hindade kujundamisele, kui teatud BRIC riigid või Hiina teatakse, et nad kahekordistavad või kolmekordistavad teatud imporditud kaupade koguseid, siis see kõigutaks oluliselt rahvusvahelisi turgusid. meie peame rahvusvahelise partnerina koordineerima oma seisukohti äh, mis on kasuks nii meie liikmesriikidele kui ka rahvusvahelisele üldsusele. inimõiguste teemal ma arvan, et see on väga oluline küsimus rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel. me peame muutma oma suhtumist, muutma oma läbirääkimiste protsessi ja konkreetsemalt rääkima inimõigustega seotud küsimustest nendes riikides, nagu mõned kolleegid siin ka välja tõid. meil on palju väljakutseid ja tihtipeale ilmneb, et äh, meie partneritele ei meeldi kui neid suheldakse, kui neid koheldakse üleolevalt, nad tahavad olla võrdsed partnerid selles mõttes äh, vana tüüpi jutlustamine ja ettekirjutuste tegemine, mida kümneid aastaid tagasi või ka hiljuti tehti, ei too ilmselt soovitud tagajärgi. ja nüüd Lissaboni leppe järgses maailmas on meil uued instrumendid, uued väljakutsed, uued võimalused äh, oma sõnumit edastada me saame seda teha tänu laiale instrumentide valikule. meil on palju kanaleid, mille kaudu me saame suhelda nende partneritega, olgu siis tegemist vabaühendustega, akadeemiatega, ülikoolidega meil on palju instrumente, tänu millele me saame aidata nendel ühiskondadel areneda ja meie väärtusi vastu võtta, aitäh! Allora l'ultima replica. ja viimane sõnavõtt, härra Vallatao, palun. Uh, tahaksin vastata härra Tännoki küsimusele Brasiilia, Euroopa abi ja muude teemade kohta. ei, kõigepealt rahvusvaheline abi, mis on suunatud Hiinale või Venemaale, on ainult üks osa kapitalist, mis nendesse riikidesse tänapäeval suunatakse. ma olen teiega isegi nõus, et neil ei ole rohkem avalikku abi vaja, kuid nagu te teate, ei ole äh, abi mingisugune filantroopia näide, vaid äh, meiepoolne äh, panus oma eesmärkide saavutamiseks. teiseks, kas Euroopa Liit on püsiv struktuur või laguneb, ma tean, et paljud BRIC riigid hääletavad viimase lahenduse poolt, kuid Brasiilia jaoks on Euroopa Liit stabiilne struktuur, mis jääb veel seisma kauaks ajaks, see ei tähenda, et Euroopa Liit on suureks mõjuvõimuks. Brasiilial on palju kahepoolseid suhteid erinevate liikmesriikidega erinevates valdkondades nagu tehnoloogia, haridus ja nii edasi. Brasiilia jaoks on Euroopa Liit kaubanduspoliitika ja regulatsioon. kaubanduspoliitika osas oleme näinud, kuidas Ameerika Ühendriik toimib tiigrina, kes hüppab oma vaenlasele kallale, kui see ei pane tähele, kuid Euroopa Liit on nende jaoks nagu suur jõehabu, suure naeratusega, väikeste silmadega, kes mälub aeglaselt. ja siis, kui saakloom ei vaata, siis ta läheb ja istub sellele peale meie näeme olukorda niimoodi, ja niimoodi nägi Brasiilia ka REACH-i kui me viime mingisuguse reegli sisse, siis see võib saada ülemaailmseks, kuid meil on üha raskem seda nüüd teha. meie arvame, et me oleme kõik koos selles suures majanduskriisis, kui Euroopa Liit kukub kokku, siis kukuvad kokku ka BRIC riigid ja kui nemad kukuvad kokku, siis Euroopa Liit järgneb neile. kahekümnendal sajandil oli meil sellele süsteemsele probleemile lahendus sõda. hävitame palju kapitali, tapame palju inimesi ja siis saame jälle majanduse jalule aidata. tänane olukord on keerulisem ja ma loodan, et me ei lähe samas suunas. nii et ainus võimalus on koostöö. ja me teame, kuidas kaos välja näeb ja kes meid sellises olukorras juhib, mitte keegi, selles ongi probleem. ainuke kes me, meid juhtida saab, on need, kes lepivad kokku selle üksteisest sõltuva süsteemi toimimises. ainuke juht, keda mina praegu näen, on USA, ta võib meile meeldida, kuid mitte, kuid ainult USA saab tagada teatud äh, avalikud hüved. Äh, Brasiilia ja Hiina ei saa seda teha nii et äh, härra Van Ordeni küsimusele vastuseks, kaubanduspoliitika ja välindus, välispoliitika on väga tihedalt omavahel seotud. enne oli välispoliitika riikliku või Euroopa Liidu huvidest ajendatud kui me need kaks omavahel ära segame, siis me peame teadma, millised on meie kaubandushuvid. see ei ole ka lihtne, kui te kaitsete üht valdkonda, siis see võib negatiivselt mõjutada mõnda teist valdkonda, nii et kaubanduspoliitika on erinevate lobipoliitikate eh, vahel kõikuv ja see on väga eh, tasakaalust väljas välispoliitika ei olnud enne selline, kuid nüüd ta muutub üha rohkem selliseks ja see ongi välispoliitika probleem, kui paljud lobistid tee peale karjuvad, siis on väga raske välispoliitikat teha. riiklikud valitsused selles suures maailmas kaotavad üha rohkem legitiimsust. inimesed ei usu enam, et riikide valitsused saavad neid suuri probleeme lahendada mida me siis teha saame? Läheme tagasi selle juurde, mida härra Landsbergis ütles demokraatia kohta, siin on demokraatia lünk ja me ei tea, mida sellega teha. ning lõpuks härra Kelamile vastuseks. õigusriigi põhimõtete juurutamisega olen ma täiesti nõus, ainuke probleem on see, et Hiina ja India, mitte nii palju Brasiilia, arvavad, et tänapäeval kehtivad reeglid loodi ilma nendeta, nad ütlesid, teie lõite kõik reeglid ja nüüd te tahate, et me oleksime nendega nõus. nii et siin on see igavene kana ja muna probleem. andke neile võimalus tulevikus võtta vastutus, tõeliselt osaleda vastutamises selleks, et nad saaksid ennast rohkem väljendada. me ei tea, mida teha, tegemist on poliitilise valikuga, mis tuleb langetada. kuid ajad on muutlikud ja me arvame, et on võimalus tohutuks äh, kriisiks või isegi sõjaks praeguses olukorras, kui me ei tee koostööd, kui me ei toimi sobivalt, siis kaos on täiesti võimalik. Eccezionalmente <laughs> Eccezionalmente al kolleeg Salaf-. annan sõna kolleeg Salafrankale palun. suur tänu, härra esimees, vabandust, jõudsin hilinemisega kohale. tulen ühelt teiselt koosolekult. Mm, tahaksin õnnitleda kolleeg Sarjus Volskit, kes korraldas selle kuulamise. tahaksin õnnitleda kõiki kõnelejaid. kahjuks ei kahjuks ei kuulnud, mida härra esimees just ütles, kuid olen kindel, et tema sõnavõtt oli sama hiilgav nagu alati. tahaksin esitada siin ühe küsimuse. see on midagi, mis mulle muret teeb. Te teate, et on tehtud väga huvitav uurimus, mis puudutab rahvusvahelist mõju ja vastavalt sellele uurimusele kolmekümne viie aasta pärast liigub äh, majanduslik mõju Aasia suunas. ja ainuke suurriik, kes jääb püsima, on USA, mis on äh, kolm korda olulisem kui Euroopa Liidu suuremad liikmesriigid või Venemaa. siin on äh, väga huvitavaid andmeid Euroopa Liidu liikmesriikide kohta. Taani näiteks äh, ületab teenuste pakkumise osas äh, Venemaad tulevikus, siin on palju andmeid ka spordivõistluste medalite kohta siin on terve rida andmeid teadusuuringute kohta, kuid muidugi tuleb seda siin kõike äh, kriitiliselt vaadata, sest olukord äh, võib muutuda. ühesõnaga, selles kontekstis tahaksin esitada oma küsimuse, te teate väga hästi, mis on Mercosur ja siin näeme me siis selle valguses kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvet, nagu komisjon on seda palunud. siin on mõned kärped, mis on ette nähtud Mehhikole ja Brasiiliale ning see raha suunatakse uutesse prioriteetidesse ehk Vahemere piirkonda ja Põhja-Aafrikasse. me räägime BRIC riikidest, neil ei ole vaja abi, neil on vaja võimalusi, me teame seda, need on seotud assotsiatsioonilepetega need kärped eelarves kas tegemist on millegi positiivsega poliitika aspektist või kas te leiate, et Euroopa Liit peaks olema palju tähelepanelikum BRIC riikides toimuva suhtes ning äh, ei peaks oma panuseid siin kärpima. suur tänu teile, härra esimees, mõistmise eest. Äh, professor Valladao. härra Valladao, palun. Respuesta difícil, es una pregunta difícil, porque tõesti, küsimus on väga keeruline ja vastus on samuti väga keeruline. on väga hea, et Euroopa Liit tunneb muret selle pärast, mis Põhja-Aafrikas toimub ja Euroopa Liidu roll suureneb Araabia riikidega suhetes. me räägime Araabia kevadest, see on Araabia riikide võimalus edasi areneda ja olukorda parandada. sümboolsest lähtepunktist vaadates ei ole kindel, kas Brasiilia ja Mehhiko vajavad meie abi, neil on vaja meie äh, kaubandussuhteid, neil on vaja meie koostööd, me peame tegema äh, kolmepoolset koostööd. Euroopa probleem Brasiilia ja Mercosuriga on ähm, just Mercosuri Euroopa Liidu läbirääkimised. siin on Ameerika poole etanoolile mõeldud toetused, kuid siin on probleem, mis on seotud põllumajandusega, probleem on just selles, me ei saa sellest mööda vaadata just siin on äh, väga keerukas olukord, kas me oleme valmis liikuma põhjalikuma äh, assotsiatsiooni suunas, jah või ei, kas Euroopa Liit on valmis seda tegema, võtta, äh, kas Euroopa Liit on valmis võtma arvesse teiste inimeste, teiste riikide huve ja mitte lihtsalt ütlema, et nemad eksivad ja meil on õigus? ma ei tea, kas ma vastasin teie küsimusele, kuid küsimus oli väga keerukas. suur tänu raportööridele, suur tänu kolleegidele, kes muutsid meie kohtumise väga huvitavaks, lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde E nõukogu ja komisjoni soovitus seotus Euroopa Liidu Moldova assotsieerimislepingu üle peetavate läbirääkimistega. tuletan meil meelde, et see on teine soovitusprojekti läbivaatamine, mis puudutab Moldova assotsieerimislepingut meil oli üheksakümmend kaks muudatusettepanekut siin ja raportöör on esitanud üheksa kompromissmuudatusettepanekut, tuletan teile meelde, et indkomisjon hääletas sellesama teksti juurde, millele meie hääletame homme, nii et kui raportöör on siin, siis annan talle sõna. Per un commento Grazie, Presidente. Are you ready? Presidente. Um, Are you ready? I would like to start by... Suur tänu, esimees. Ma sooviksin äh, tänada kõiki kolleege, kes on andnud oma panuse selle raportiga seotud aruteludesse. Nad on teinud häid ettepanekuid ja teiste fraktsioonide variraportööridega mul oli ka väga kasulik kohtumine eelmisel nädalal. selle tulemusel olen teinud mitmed kompromissmuudatusettepanekud. esimees, minu eesmärgiks on olnud kogu aeg jõuda selle raporti osas suurima võimaliku üksmeeleni see on väga oluline, kui me tegeleme oma idapartnerlusriikidega. väga oluline, et meil oleks siis laialdane üksmeel ning et me tagaks äh, ühel häälel rääkimise. seetõttu olengi esitanud ka vastavad äh, kompromissmuudatusettepanekud. Äh, sooviksin ka tänada INTA komisjoni, mis äh, hääletas täna David Martini arvamuse üle. see arvamus mulle raportöörina mingisuguseid probleeme ei tekita ja teen kolleegidele ettepaneku integreerida Inta komisjoni täna hommikul muudetud arvamus meie raportisse. kompromiss, muudatusettepanekud äh, katavad mitmeid äh, muudatusettepanekud, mis kolleegid on esitanud, ma ei hakka neid kompromisse ükshaaval ette lugema, need on kõigil kirjalikult olemas, aga ma tahaksin teha ühe väikese muudatuse, ühte kompromissmuudatusettepanekusse pärast seda, kui rääkisin variraportööridega see puudutab äh, kompromiss muudatusettepanekut lõike üks A kohta. ja uus kompromiss oleks järgmine. vabandan, et tegemist on pika inglisekeelse lausega. ma ei soovi küll olla nende hulgas, kes äh, minu keele allakäigule kaasa aitavad, nii et me peaksime tegema siin mõned äh, parandused, komad sisse panema, võib-olla küll mitte nii palju, ähm, kui on kehvas toidus, kus on palju naatriumglutamaati, aga igal arvestades Euroopa Liidu perspektiivi, mitte Euroopa Liidu liikmesuse perspektiivi, see on arvestades äh, Euroopa Liidu panust ja läbirääkimisi Moldovaga, lähtume Lissaboni art-, lepingu artiklist nelikümmend üheksa, mis peaks olema kooskõlas äh, strukturaalsete reformidega, see kõik peaks olema hoovaks ja katalüsaatoriks, et oleks avaliku toetuse reformidele. esimees, ma loodan, et see kompromissmuudatusettepaneku kerge ümbersõnastamine saab kõikide fraktsioonide toetuse esimees, äh, loomulikult on kõik äh, kommentaarid ja sõnavõtud äh, kolleegide poolt teretulnud siis, mis puudutavad välja pakutud kompromisse. tänan, annan sõna variraportöörile, kõigepealt Ryan Unguranu, palun. jah, olen tõesti ka füüsiliselt kohal siin teie ees. kõigepealt sooviksin tänada raportööri kes oli äh, vägagi konstruktiivse vaimuga, ta pidas äh, arutelusid, läbirääkimisi ja tuli toime vägagi tuliste aruteludega, ma väga hindan tema paindlikkust äh, ja otsustuskindlust ning teatan, et meie ka toetame seda kompromissi, mida ta just mainis. ma leian, et see on väga õnnestunud äh, sõnastus ka poliitilisest seisukohast vaadatuna. mingisuguseid äh, olulisi teemasid tõstatada ei ole seoses muudatusettepanekutega. me oleme olulised küsimused lahendanud, oleme nõus äh, raportööriga selles osas, et tuleb vältida inglise keele jätkuvat äh, allakäiku. ja palun äh, ametikomisjoni aseesimees äh, härra Pasku. paradoksaalselt äh, pole ka minul öelda midagi muud kui härra Ungrojanul ka meie oleme arvamusel, et äh, raportöör on saanud hakkama väga tõsiseltvõetava professionaalse tööga. ta on töötanud välja kompromissid võtmetähtsusega punktides. ka meie toetame seda viimase hetke muudatust, mida mainiti. me soovime ju kõik, et äh, astutaks samm edasi. Moldova strukturaalsete reformide protsessis soovime, et Moldovast äh, saaks üks päev liidu liige. selles äh, raportis on panustatud tõesti väga tugevalt ja toetan seda, mida ütles kolleeg Ungrujanu raportööri isikliku panuse kohta, et ähm, leida õige sõnastus nendel olulistel teemadel. käesolevaga lõpetaksin, tänan härra esimees ja samuti soovin tänada raportööri ja kolleege tehtud töö eest. ja kolmandana saab sõna Werner Schulz Roheliste nimel esimees, raportöör, meil on nüüd äh, suur üksmeel, kuna on tegemist äh, väga tasakaalus äh, ja optimistliku raportiga, mis toetab neid püüdlusi, mis Moldovas seni on tehtud. mul on väga hea meel, et meil õnnestus ühes vaidlusaluses punktis ka nüüd leida hea sõnastus äh, seoses artikliga nelikümmend üheksa seoses Euroopa perspektiiviga. olen äh, raportiga väga rahul ja tänan äh, raportööri hea koostöö eest, mis võimaldas meil saavutada selle laialdase üksmeele. see on kindlasti raport, mis aitab ka Moldoval ähm, edasi liikuda. tänan. härra Tannok, palun tänan, äh, esimees, ka ECR-i fraktsioon toetab äh, Sir Graham Watsoni raportit. kaks Rumeenia kolleegi võtsid sõna seoses Moldovaga ja olles olnud äh, Ahveti liige kaheksa aastat, tahaksin ma mainida seda Moldova ja Ukraina teemat, enamasti äh, poolakad võtavad sel teemal äh, sõna ja nüüd siin äh, räägitakse Euroopa Liidu perspektiivist, räägitakse Euroopa perspektiivist, Euro-Atlandi perspektiivist. ühesõnaga, ma tahaksin öelda Rumeenia kolleegidele, et kui me räägime Ukrainast, siis nad võiksid ka toetada äh, Euroopa Liidu perspektiivi ja me peaksime seda sõnastust kasutama rääkides kõikidest idapartnerlusriikidest, Moldovast, Ukrainast ja ka Valgevenest, kui viimane muutub demokraatlikuks. muidu tekivad sellised semantilised äh, erinevused ja ka nende riikide inimesed hakkavad seda erinevust märkama nii et me peaksime kõikides raportites äh, kasutama sama sõnastust, äh, praktikas sõnastusel küll erinevusi ei ole, aga Ukraina ja Moldova keeleteadlased kindlasti hakkaksid äh, nokkima selle kallal, mida see täpselt tähendab. kolleeg mikrofonid tõlgides ja tõlkida. Expensive but beautiful. kallis, aga ilus kolleeg Salafranca, palun. tänan, esimees. minu fraktsiooni variraportöör härra Ungrujanu juba selgitas meie seisukohta, aga Rahvapartei nimel ma tahaksin veel kord tänada härra Watsonit avatuse ja dialoogile minemise valmiduse eest. härra Tännuki loogika on igati mõistetav, me peaksime kõiki riike käsitlema ühtselt, kui on tegemist sama olukorraga. härra Watsoni sõnastus on väga hea ja siinkohal toonitan, et minu fraktsioon igal juhul äh, toetab äh, härra Watsoni raporteid, mida ütles ka valiraportöör härra Ungrano. proua Makovei, palun oh,. Thank you very much. suur tänu. ma saan aru, et äh, saavutati kokkulepe selle suulise muudatusettepaneku osas, mille raport välja pakkus ja ma olen ka sellega nõus. tahaksin öelda paar sõna artikli nelikümmend üheksa ja liikmelisuse kohta. kõige olulisem on see, et äh, Moldova osas me keskendume saavutatule et me keskendume sellele, mida on moldovalased ja nende juhid teinud viimastel aastatel. see saavutatu ju mõjutab äh, ka meie poliitilisi otsuseid, me peame juhtima tähelepanu sellele, mida riik on teinud, me peame seda tunnustama ja loomulikult äh, julgustama Moldovat äh, reformidega jätkama. lõppkokkuvõttes on ju meie eesmärgiks, et nad jätkaksid reformidega oma kodanike huvides. teiseks viieteistkümnendal, kuueteistkümnendal juunil meil oli Nabrassisest kohtumine Moldova Vabariigi kolleegidega. me võtsime vastu soovitusi mitmetes äh, valdkondades, äh, mis on äh, seotud riigi arenguga ja need vastu võetud soovitused on saadetud edasi ka ahvetile raportööril on äh, võimalus teha lõppsõna. tänan, ma olen äh, väga heal positsioonil selles osas, et olen Moldova raportöör ja mitte mõne äh, Moldova suurema naaberriigi teemal raportöör, ma tänan kõiki variraportööre, kes ähm, aitasid mind raporti koostamisel, olid väga kannatlikud, tänan proua Makoveid ja tema delegatsiooni panuse eest, tänan ENTA komisjoni äh, mul on äh, väga hea meel selle üle, et raport saadab selge sõnumi Moldovale. me ütleme, et äh, need edusammud, mida nad teevad äh, reformidega ja Transnistria konflikti lahendamisel, saavad tasutud Euroopa Liidu poolse suurema toetusega nagu härra Pasko ütles, äh, siis äh, mõnikord jah, tõesti on äh, Moldova sa-, sarnastel riikidel kasu sellest, et nad on väikesed ja ilusad. praegu on tõesti rasked hetked Moldovas riigi edendamisel, aga ma im-, imetlen neid edusamme, mis nad teevad ja ma loodan, et sellest lähtuvalt saame me arendada oma suhted Moldovaga veelgi lähedasemaks ja esimees, meil saab ju olema homme võimalus hääletada selle raporti üle. suur tänu, me nüüd äh, teeme kümneminutilise pausi kuni poole kuueni. Spero.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

ja austama oma külalisi ja alustame vaid mõne minuti hilinemisega seega siis. me peame muidugi mõista üles näitama viisakust meie väga punktuaalse külalise suhtes. ja me teame ka, et päevakord on tihe ja väga palju mänguruumi meil siin ei ole. tahaksin tervitada suurima heameelega Iraagi Vabariigi esinduskogu äh, spiikrit. seitsmeteistkümnendal kanalil on olemas tõlge araabia keelest. nüüd aga tulgem tagasi sissejuhatuse juurde, lugupeetud äh, president, teie tänane siinviibimine sümboliseerib seda, et meie suhted kahe parlamendi vahel on edasi arenenud ja tugevnenud. välisasjade komisjonis on alati suure tähelepanuga jälgitud teie koduriigis toimuvat ja sealseid demokraatia arenguid. ma tahaksin peatuda paaril aspektil siinjuures me oleme teinud otsuse siinkohal toetuda härra Maurole, meie väljapaistvale kolleegile. tema on raportööriks Euroopa Liidu ning Iraagi suhete osas. esimene parlamendi delegatsioon külastas teie riiki ning delegatsiooni juhiks oli härra Stevenson tema on eh, Iraagi delegatsiooni juhiks ja te kohtusite temaga ka eelmisel aastal Bagdadis. ma tahaksin tänada härra Stevensoni selle eest, et ta juhatab koos minuga mm, koosolekut. seejärel me korraldasime avaliku kuulamise maikuus Sahvetis. ja kuulamisel käsitleti eelkõige just Iraagi sotsiaalset ja majanduslikku olukorda meil avanes võimalus kuulata vägagi liigutavaid kirjeldusi Iraagis toimuvast, seda Iraagi kodanike suust. Nad tulid siia jagamaks meiega seda, mida nad iga päev läbi elavad ja nende suhtumine oli positiivne, hoolimata igapäevasest äh, traagikast ja raskustest. Nad unistavad äh, jõukast Iraagist, Iraagist, kus äh, hoolimata päritolust, hoolimata usust on kõigil samad õigused ja samad vabadused tegemist on väärtustega, mida me jagame Euroopa Liidus ja ka siinses kojas. ja tahaksin kinnitada, et me kindlasti aitame teid sel teel. tuletaksin meelde, et meil on olemas ka koostöö- ja partnerluslepe teie riigiga seda kokkulepet me hakkame analüüsima lähikuudel ja seejärel kiidame selle heaks. ma olen veendunud, et see ainult süvendab meie majanduslikke ja poliitilisi suhteid. Iraak on rikas riik ja siin ma ei pea silmas mitte ainult loodusvarasid, me teame kõik, millistest loodusvaradest ma räägin, aga tegemist on rikka riigiga ka tsivilisatsiooni osas samuti äh, üheks suureks riigi rikkuseks on Iraagi rahvas, mis on äh, väga väärikas, väga mitmekesine ja peab selle mitmekesisuse eest ka seisma. tegemist on rahvaga, kellel on oma identiteet, mida tuleb säilitada ja millel on ka oma koht rahvusvahelisel areenil. väljakutseid on palju ja see, neist me kindlasti räägime ka järgneva debati käigus veel kord, härra president, ma tahaksin teid tervitada siin ja samuti tervitada teie delegatsiooni liikmeid. ning nüüd äh, annaksingi teile kohe sõna. kui te nõustute, siis äh, võib-olla te võiksite esmalt piirduda viieteistminutilise sõnavõtuga ja seejärel avaneb meil võimalus dialoogi pidada. see on minupoolseks äh, ettepanekuks ehm, ja niimoodi on meie vestlus interaktiivsem, palun شكرا جزيلا سيد رئيس الجلسة السيد البرتيني وأنا سعيد بوجودي معكم härra Albertini, komisjoni esimees. tegemist on suurepärase võimalusega meie jaoks tervitada teid Iraagi rahva poolt ja me tahaksime tervitada sõbralikku Euroopa rahvast rahus, me loodame, et meie tulevik saab olema sillutatud heade suhetega, eh, mis põhinevad armastusel, solidaarsusel ja toetusel. ning loodetavasti suudame me tagada rahu ja maailma, kus sõda ei ole. head kolleegid, daamid ja härrad, üheks meie rahva iseloomu jooneks, mis tuleneb äh, meie Jumalalt, on see, et meie riigi rahvas on äh, elav rahvas, pärast raskusi, pärast hävitustööd, pärast majanduse hävitamist, iga kord me tõuseme jälle üles äh, ja me üritame nagu fööniks tõuseb tuhast jällegi muutuda tugevamaks ja elujõulisemaks meie rahvas äh, on rahvas, äh, kus äh, tsivilisatsioon oli väga varane, me oleme väga loov rahvas, kõik sõjad, kõik, mis praegu Iraagis on toimumas, on hilisemalt osutunud õnnistuseks ja ma loodan, et tulevikus valitseb meie riigis turvalisus. jah, meie rahvas, meie inimesed on läbinud väga raskeid aegu. riik hävitati, taristud hävitati. kogu olukord on šokeeriv ja meie eh, rahvas, meie riigis oli sõda eh, ning eh, ka naaberriigid sõdisid meie territooriumil süütud inimesed maksid väga kõrget hinda selle eest. praegu Iraagi inimesed ei tea, kuidas toime tulla, meil on palju kodutuid, samuti me näeme, et riigisiseselt on väga palju äh, konflikte ja ka välised jõud üritavad sekkuda ja destabiliseerida meie riiki palju valet on levimas, toimuvast on erinevaid versioone. on jõude, kes soovivad endiselt sõjategevust jätkata meie riigis ning kes soovivad oma relvajõududega sõdida paljud äh, kasutavad olukorda ära selleks, et varastada ja rüüstata ja ebaseaduslikke tehinguid sobitada. meie riik üritab jääda suveräänseks, seda ka tulevikus ning tänu demokraatlikule protsessile on meil olemas nüüd parlament mis on äh, rahva soovide kandjaks. me ehitame üles rahulikku ühtset Iraaki, mis tagab rahu kõikidele elanikele. kahjuks aga vahel meie lootused äh, ei saa tõelisuseks, sellepärast et meie demokraatia on alles noor ning eh, paraku eh, on riigisisesed konfliktid seda lõhkumas. Iraagi parlamendina me üritame muidugi edasi liikuda ning tagada seda, et et saadikud ikkagi räägiksid rahva nimel, me üritame samuti eh, anda rohkem soovi rahvale ise tegutseda ja demokraatia eest võidelda. demokraatia ei ole meie jaoks võõras. meie ajalugu on tõendiks sellest, et meie riik, meie rahvas on olnud üheks demokraatia loojateks väga pikka aega meil ei olnud aga demokraatiat, nii et me oleme unustanud, kuidas see toimib viimaste kuude jooksul on Iraagis seda olnud ka näha. meie rahvas aga soovib rahu, soovib demokraatiat, me soovime võidelda korruptsiooni vastu ning äh, me tahame tagada seda, et kogu, kõik Iraagi inimesed on teadlikud neist jõupingutustest me üritame välja saada majanduslikust ja poliitilisest kriisist. ja me tahaksime paluda teil meid aidata kriisist ülesaamisel ning aidata leida lahendusi meie ees seisvatele probleemidele. nii et me saaksime samuti osaleda humanitaarses tegevuses, tagada rahu kõikide rahvaste vahel ja tagada kõikide rahvaste jõukus me pöördume Euroopa poole, Euroopa riikide, institutsioonide, rahvaste, riikide poole sooviga, et te investeeriksite meie majandusse, tööstusse ning ka tehnoloogiasse. seda seetõttu, et meie riigis on nüüd avatud turg äh, ja perspektiivid on suured me ei saa eitada, et Iraak äh, on üle saanud väga tõsistest probleemidest äh, ja me oleme suutnud jõuda stabiilsuseni ja rahuni. kui kriis aga jätkub, siis saab olema tegemist äärmiselt äh, plahvatusohtliku koldega piirkonnas Iraagi rahvas, rahvapühendust tuleks toetada ning kui me seda ei tee, siis äh, oleks tegemist äh, väga keeruka olukorraga, kui me aitame, siis äh, võivad tulemused osutuda positiivseks, kui me seda ka ei tee, siis võib olla tulemuseks täielik kaos. meie toetame rahva tahet, mitte valitsuse tahet me tahaksime osaleda demokraatia protsessis. me oleme jätkuvate repressioonide vastu, me võitleme korruptsiooni vastu oma koduriigis ja kõikjal mujal. nagu te teate, head kolleegid, meie oleme kahe topeltstandarditel põhineva poliitika vastu, mida paraku meil vahel edendatakse. sellepärast, et kui, kui valesti käitutakse, siis äh, vale käitumine on sama asi igal pool, me ei saa ühes riigis seda heaks kiita ja teises riigis seda lihtsalt äh, äh, ignoreerida Iraagis me oleme oma kogemuste põhjal palju õppinud. me oleme näinud, et väikesed grupeeringud, kes on Iraagis äh, äh, relvakonflikte põhjustanud ma loodan, et te saate aru, et kõikide selliste konfliktide puhul me peame uurima, millega on tegemist olnud, kui me seda ei tee, siis me jõuame tupikusse, me peame probleemid lahendama. vastasel juhul need saavad olema probleemiks ka tulevikus. relvad ei ole muidugi ainsaks lahenduseks. me peame ka kõikide rahumeelsete vahenditega probleemidele lahendusi otsima tahaksin veel kord üle korrata, äh, et tänan teid küllakutse eest ja minu jaoks on olnud äh, tegemist suurepärase võimalusega anda teile ülevaade olukorrast Iraagis. suur aitäh! ja nüüd jätkame debatiga ning alustame aseesimehest ning Iraagiga suhete delegatsiooni esimesest, härra Stevenson. Also... suur tänu, härra esimees. suur tänu külalislahkuse eest ja kutse eest delegatsioonile tulla ja osaleda Ahveti komisjoni koosolekul, see on väga lahke teist. tahaksin tärv-, tervitada härra Nudžaifit ja üsna suurt delegatsiooni, kümmet parlamendiliiget, lisaks veel nõunikud ja muud külalised Iraagist. meie jaoks on suur au ja privileeg teid siin tervitada. samuti oli mul privileeg juhtida meie väikest delegatsiooni Bagdadis selle aasta aprillis. tahaksin tänada teid tänud äh, külalislahkuse eest ja selle tähtsuse eest, äh, mis te omistasite meie äh, külaskäigule. kohtusime kõrgete esindajatega ning ka välisministriga, asepeaministriga paljude komisjoni esimeestega esindajate kogus, nii et meie jaoks oli see kõik väga huvitav. üks põhilisi teemasid, mille üle me arutasime, oli olukord rahvusliku ühtsuse valitsusega. meie jaoks on pettumust tekitav, et me ei ole veel näinud sise- ega kaitseministri ametisse määramist me ei ole näinud strateegilise poliitika nõuniku ametisse määramist. üheksateist erinevat klauslit, mis leppes seisavad, ühtegi neist ei ole rakendatud. meie jaoks on see suureks pettumuseks valitsus on nüüd äh, olnud ametis üle saja päeva ja me lootsime edusamme näha. palun äh, öelge meile, et äh, siiski toimuvad edusammed äh, mõningate nende ametisse nimetamiste suunas, mis on möödapääsmatu, et rahvusliku ühtsuse valitsust reaalseks muuta. me tahame kõik seda valitsust äh, näha toimimas. me arvame, et ei ole hea, kui kõik võim koondub peaministri kätte, ükskõik kes need isikud tema ümber siis on. ja teine teema, millest me pikalt rääkisime Iraagis oli kaheksanda aprilli Ashrafi laagri veresaun, me tahaksime teiega koostööd teha, härra spiiker, et jõuda lahenduseni selles humanitaarkriisis. me anname oma parima, et kolm tuhat nelisada inimest Ashrafi laagrist Äh, tuua Euroopa Liidu liikmesriikidesse, USA-sse, Kanadasse, Norrasse, Šveitsi ja teistesse riikidesse, kes on valmis abistama. me tunnustame Iraagi suveräänsust oma territooriumi üle. me tahame teha kõik, et aidata teid, kuid me toetame proua Navi Pilleid, ÜRO Ehm, inimõiguste kõrget esindajat ja tema uurimist selles suhtes, mis äh, siis kaheksandal aprillil juhtus. seda üleskutset on toetanud ka meie välispoliitika kõrge esindaja, parunes Ashton. positiivses plaanis äh, rääkisin lõuna ajal meie algatusest korraldada ühiskonverents komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel, mis oleks ainulaadne, toimuks viiendal ja kuuendal detsembril ja keskenduks energiale, naftale, gaasile, taastuvenergiale, ka põllumajandusele, kaubandusele, kuhu tuleksid kokku kokku Euroopa Liidu tööstuse juhid, et nad näitaksid, et äh, Iraak on äh, kõikide võimaluste maa ja et ka Euroopa Liidu ettevõtete jaoks on seal suured võimalused. ma loodan, et me näeme et äh, ka president äh, Talabani tuleb äh, sinna konverentsile ja ka president Buzek ja president Barroso ning ka peaminister Donald Tusk Poolast. see rõhutaks, kui oluliseks me peame partnerlust Euroopa Liidu ja Iraagi vahel ja teie tulevast majanduse õitsengut ma loodan, et ma saan teie isiklikult koostööd teha, et seda konverentsi ellu kutsuda, suur tänu! suur tänu! palun härra Mario Mauro, Iraagi raportöör. Mm, suur tänu, härra spiiker. mul on väga hea meel teid taas näha pärast meie külaskäiku Bagdadisse isiklikult jättis see mulle sügava mulje. Iraagi inimesed jätsid mulle sügava mulje ja nende suure armastuse elu vastu, mis võib-olla paradoksaalsel moel on see, mis neid just kõige rohkem ohustab. see üllatas mind. inimesed surevad, sest nad armastavad elu, nad surevad sellepärast, et hommikul nad teevad otsuse minna välja, minna tööle, hoida oma institutsioone käimas, minna kooli, ülikooli ja teha seda iga päev. Nad esitavad väljakutse neile, kes tahaksid, et Iraagis ei oleks demokraatia, et seal valitseks hirm ma arvan, et äh, parlamendi roll on siin väga oluline, tasakaal kolme võimu vahel on väga oluline ja ma tahaksin teie käest küsida, milline on teie arvamus asjade arengu kohta Iraagis, kas te arvate, et võib-olla lähenevad nüüd uued valimised kas te arvate, et teil õnnestub see mandaat lõpule viia? kas äh, valitsusel õnnestub äh, jagada võimu kõikide nende erakondadega, kes valimistel osalesid? kas te arvate, et on võimalik äh, viia lõpule lepe Euroopa Liiduga, mis näeb ette stabiilse valitsuse? suur tänu, härra Mauro, palun nüüd härra Salafranca, kes on Rahvapartei koordinaator. suur tänu, härra esimees. tahaksin tervitada Iraagi esindajate kogu spiikrit ning oma fraktsiooni nimel tahaksin avaldada solidaarsust rahu ja demokraatia protsesside suhtes, mis teie riigis aset leiavad. meil on hea meel kuulda, et asjad on äh, normaalsuse suunas liikumas äh, nafta tootmise alal ja et vägivald on langusteel, kuigi endiselt on äh, iga, igal kuul üle seitsmesaja viiekümne hukka pakkumise, kuid äh, eelnevatel aastatel on see arv isegi ulatunud nelja tuhandeni. selles kontekstis tahaksin äh, väljendada oma muret kahel teemal, mida ka härra Stevenson juba mainis. kõigepealt äh, võimupädevuse jagamine kaitse- ja siseministri ametipostidel mida teie esindajate kogus arvate? tahaksin äh, tervitada siinkohal ka teie kolleege ja teiseks äh, küsimus Ashrafi laagri kohta. meie parlament on vastu võtnud mitmeid resolutsioone ja kõrge välispoliitika esindaja on samuti väljendanud oma muret selle teema suhtes ning lootust, et selline olukord enam ei kordu selles kontekstis on minu küsimus äh, USA ja Iraagi vahelise leppe kohta, mis puudutab neljakümne kuue tuhande USA sõduri väljaviimist, kes on endiselt Iraagis ja kelle seal äh, kohalviibimine peaks lõppema sellel aastal. nüüd on teil võimas, võimalus tagada oma õhuruumi julgeolek, energiajulgeolek. kas teil on võimalik kaitsta äh, nafta puurkohti ja mida te arvate USA sõdurite kohalviibimise pikendamisest, kas te arvate, et nad peaksid jääma Iraaki kuni julgeolekut on parandatud nafta osas või kas peaks see väljaviimine toimuma koheselt? suur tänu, härra Salafranco. palun, proua Breipols. suur tänu. tahaksin samuti samuti soojalt tervitada Iraagi esindajatelt kogu spiikrit selge on see, et Iraak on pühendunud demokraatia ja rahu saavutamisele ja nagu esimees juba ütles, on Iraak valmis tegelema terve hulga probleemidega. tahaksin esitada teile paar küsimust, eriti inimõiguste osas. pressivabadus ja arvamuse väljendamise vabadus on väga oluline. esimees rääkis seadusandlikest meetmetest, kas neid on võetud tagamaks äh, sõnavabadust ja pressivabadust. me oleme kuulnud Human Rights Watchilt, et Iraagis ajakirjanik olla ei ole sugugi lihtne lihtne, äh, ajakirjanikke ähvardatakse tahaksin teie käest midagi selle kohta kuulda ja samuti tahaksin kuulda ka surmanuhtluse kohta. Iraak on üks riikidest, kus kõige sagedamini rakendatakse surmanuhtlust, äh, mis on Iraak selles osas neljandal kohal ja kui kahe tuhande neljandal aastal äh, surmanuhtlus uuesti sisse viidi, siis sellest ajast peale on kolmsada inimest surma mõistetud. Iraagi valitsus ei ole selle kohta palju avaldanud ja tuhanded inimesed ootavad surmanuhtluse täideviimist. kas te saaksite rääkida midagi lähemalt seega surmanuhtluse poliitikast Iraagis? täna hommikul oli meil inimõiguste alakomisjonis arutelu rahvusvahelise kriminaalkohtu teemadel, kas te oskate midagi öelda Rooma statuudi ratifitseerimise kohta ja lõpuks ka naistest. nagu te teate, on naistevastane vägivald Iraagis tõsiseks probleemiks aumõrvad, kodune vägivald ohustavad endiselt naisi. samuti ka naistega kaubitsemine seksuaalse ärakasutamise eesmärkidel. kas te saaksite meile midagi rääkida nende ettevõtmiste kohta, mida eh, Iraagi parlament on algatanud sellel teemal? ning viimaks ka Mosuli koht, Jakarta, mis on kolmas suurim linn Iraagis, see on väga oluline punkt, kui te tahate turvalist Iraaki luua. ka teie ise, härra spiiker, ütlesite hiljuti, et Mosul peaks olema poolautonoomne sunniitide piirkond, mis oleks analoogne Kurdistaniga. kas te saaksite ka sellest meile täpsemalt rääkida või? suur tänu. härra Atkins, palun. härra esimees, härra spiiker, tere tulemast, tere tulemast ka teie parlamendi liikmetele ma arvasin, et äh, Ühendkuningriigis on olla raske parlamendiliige, kuid äh, see ei ole midagi võrreldes Iraagi parlamendiliikmeks olemisega, nii et äh, õnnitlen teid selle puhul, nende jõupingutuste puhul. kõik see, mida ma siin kuulsin, ei olnud väga positiivne, ma loodan, et see ei ole üldine suhtumine, sest ter-, need erakonnad, mis teil on parlamendis ja nendevahelised konfliktid ei tohi takistada ühise lähenemise saavutamist. kuid, kui te kõik vaid, võitlete omavahel, siis ilmselt teil ei õnnestu riiki edendada, nii et sellepärast tahaksingi küsida, milline on nende parlamendiliikmete hulk, kes toetavad valitsust ja nende hulk, kes on valitsuse ettevõtmiste vastu. ja teiseks, me teeme kõik, mis võimalik siin kojas selleks, et teid aidata aga kas me saame teha midagi konkreetset selleks ära? ning lõpuks midagi, mis mind isiklikult puudutab, sest ma olen Lähis-Ida mitmel korral külastanud. sõda ja seda ümbritsevad probleemid on teie piirkonna tsivilisatsiooni oluliselt mõjutanud. muuseumid, ajaloolised väärtused, kõik see on palju kannatanud. kas te saaksite meile ülevaate anda äh, mis on ära tehtud, et äh, seda demokraatia või tsivilisatsiooni hälli taastada. suur tänu, härra Atkins. palun nüüd härra Kela. suur tänu, härra esimees. härra spiiker, me hindame väga kõrgelt teie siin viibimist ja samuti ka teie delegatsiooni siin viibimist, mitmed kolleegid on meile öelnud, et praeguses olukorras on Iraagi parlament oluliseks lootuse ja demokraatia allikaks. minu küsimus on, mida te ootate Euroopa Liidult? ma arvan, et meil on väga suur potentsiaal majanduslikus, poliitilises ja suhete plaanis ja nagu te kuulsite, et Euroopa Liit on väga huvitatud suhete arendamisest Iraagiga. kas te arvate, et Euroopa Liidu esindatus Iraagis on piisav, kas te ootate meilt konkreetseid algatusi? ja teiseks tahaksin nõustuda kolleeg Stevensoni ja teistega selles osas, et on väga oluline, et oleks rahvusliku ühtsuse valitsus Iraagis, sest meil on vaja tõhusat ja usaldusväärset partnerit. kolmandaks tahaksin mainida samuti Ashrafi laagrit. ma arvan, et seal toimunu on väga murettekitav ja tahaksin öelda, et see, kuidas neid inimesi seal koheldi, härra Salafranca ütles, et Euroopa Parlament on mitmeid resolutsioone sel teemal vastu võtnud. meie jaoks on see äh, Iraagi demokraatia õigusriigi põhimõtete rakendamise testiks, nii et ku-, ma loodan, et seda olukorda õnnestub lahendada ja samuti tagada arstiabi kõigile, kes seda vajavad. Grazie, onorevole Keela, la parola all'onorevole Belder. suur tänu, härra Keela. järgmisena härra Belder kes on Iisraeli delegatsiooni äh, esimees ja kirjutanud olulise raamatu olukorrast Iraagis tänan. alustan tagantpoolt. lugupeetud äh, härra spiiker, tahaksin äh, tervitada teid siin. ja meil oli ju ka võimalus äh, lõunasöögi ajal teineteist tundma õppida ja nüüd ma tahaksin teada, mida te arvate Iraani mõjust oma riigile me oleme väga mures seoses sellega, milline on Iraani mõju Iraagi suveräänsusele. ma kuulsin ka seda, et äh, Iraani mõju on põhjustanud poliitilisi erimeelsusi. kas äh, see mõju põhjustab majanduslikku rivaalitsemist, eriti seoses äh, Türgiga, sellepärast et äh, Iraak on nagu kahe tule Iraani ja Türgi vahel. mida te sellest arvate? ja järgmine küsimus. siin parlamendis oleme me väga mures seoses äh, kristlaste vähemuse olukorraga Iraagis. mida teeb teie parlament ja mida teete teie selleks, et kaitsta vähemusi ja tagada, et need vähemused saaksid ka Iraaki jääda. viimastel kuudel on paljud eksperdid öelnud, et äh, kristlaste vähemustel ja paljudel teistel vähemustel ei ole mingit tulevikku teie riigis ja see oleks väga kahetsusväärne. suur tänu, härra Pelder. käesolevaga nüüd on äh, küsimuste-vastuste voor küsimuste osas lõppenud ja teie saate sõna, härra spiiker. suur tänu võimaluse eest vastata esitatud küsimustele. panin kirja need küsimused, mis esitati. härra Stevenson rääkis rahvuslikust ühtsusest ja küsis äh, selle kohta, kuidas äh, nimetatakse ametisse sisekaitse ja riikliku julgeoleku ministrid. ehk siis kuidas äh, võimu jagatakse. valitsus moodustatakse vastavalt valitsuse võitnud parteide kokkuleppele. seda nimetatakse Arbili lepinguks, see paneb äh, paika parlamendi, täitevvõimu ja justiitsvõimu juhtide koosseisu lähtuvalt äh, valimiste tulemusest on loomulikult eriarvamusi seoses ähm, Arbeeli lepinguga, on mitmesuguseid äh, viivitusi seoses äh, julgeolekuga tegelevate ministrite ametisse nimetamisega. frustratsioon on suhteliselt äh, suur, aga kolm päeva tagasi oli kohtumine Iraagis, jõudi kokkuleppele rakendada Arbiili lepingut kahe nädala jooksul. nüüd on loodud äh, ad hoc komisjon, et arutada kõiki aspekte ja tulla välja omapoolsete ettepanekutega kriisist väljumiseks. ma loodan, et äh, järgnevate nädalate jooksul nimetatakse ametisse ka vastavad ministrid ning et rakendatakse muid Arbiili lepingu osi ja pannakse paika teekaart. tegemist on äh, Iraagi demokraatia testimisega. see näitab, äh, kas Iraagi parlamendil on piisavalt aed ja loodetavasti me saavutame edu, loomulikult on äh, eriarvamusi, aga siiski on olemas äh, lootus, sest me soovime järgnevate päevade jooksul nendest probleemidest üle saada. mis puudutab nüüd Ashrafi laagrit ja seal äh, hiljuti toimunut, siis tegemist on vana laagriga Iraagis tõusetusid äh, probleemid. parlament ei aktsepteeri mitte mingisugust äh, jõu kasutust põgenike vastu Iraagi territooriumil. samas äh, peavad põgenikud austama Iraagi seadusi. ma tean, et laagri elanikke on tapetud ja praegu on ametis komisjon, kes selgitab välja kõik äh, toimunu. nüüd äh, käivad otsingud kolmanda riigi leidmiseks, kes võtaks vastu Ashrafi laagri põgenikud. loodetavasti see kolmas riik leitakse kiiresti, tegemist on äh, kiireloomulise humanitaarolukorraga et põgenikud äh, tuleb äh, majutada väljaspoole Iraaki. Euroopa Liidu poolne põgenike vastuvõtmine oleks loogiline samm selle probleemi lahendamisel. USA räägib endiselt sellest, et äh, need põgenikud tuleks ümber asustada mõnda teise Iraagi piirkonda, meie aga pooldame põgenike asustamist väljaspoole Iraaki. meie üritame liikuda selle lahenduse suunas. soovime kindlasti inimõiguste järgimist Iraagis ja kui oli tegemist põgenike väärkohtlemisega, siis meil on väga kahju ja me üritame kahjusid äh, leevendada nüüd rääkides riigist üldiselt, siis äh, Iraagi näol on tegemist äh, rikka riigiga, mis võib äh, mängida olulist rolli oma piirkonnas, me oleme praegu üleminekuperioodis, me üritame stabiliseerida riiki, rakendada demokraatiat ja inimõigusi. ei ole lihtne teha üleminek autokraatlikult riigilt äh, demokraatlikule riigile me peame panema paika vundamendi ja jõustama demokraatlikke väärtusi. iraaklased on harjunud äh, vägivalla ja ähvardustega. Nad äh, peavad veel omaks võtma need äh, vanad väärtused, nad peavad aru saama, et eksisteerib ka midagi muud Nad peavad seda mõistma. meil on vaja teiepoolset partnerlust Iraagi ülesehitamisel ja meie riiki investeerimisel. ülesehitamine on ääretult äh, suur projekt ja sellest saavad kasu kõik äh, osapooled, ka teie te ise. härra Mario Mauro väljendas äh, hirme seoses arengutega Iraagis. olukord on tõesti väga murettekitav. on mitmesuguseid äh, ootusi selles osas, mis lähitulevikus juhtub. loodetavasti meil õnnestub äh, aktiveerida rahvuslik partnerlus ja rakendada täielikult Arbili kokkulepet ministrite ametisse nimetamisel näitamaks ka maailmale, et äh, meil on ühine tase, ühine tahe saamaks äh, rahvusvahelise üldsuse aktiivseks osaks. väljakutsed on väga suured, me peame tegema omapoolseid püüdlusi ja Euro-, Iraagi parlament on äh, valmis omapoolset panust andma. härra Salafranca rääkis ka äh, energiast, äh, nafta tootmisest. nagu te teate, siis äh, meie nafta tootmine moodustab viisteist protsenti kogu maailma toodangust ja loodetavasti me saame seda suurendada. kuus miljonit barrelit toodame me päevas. loodetavasti me suudame tulevikus teekaardi abil toota isegi rohkem ja meil on vaja partnereid, et äh, turustada naftat ja gaasi. me soovime varustada Euroopat äh, gaasi ja naftaga, kaasates rahvusvahelisi ettevõtteid, mis on aktiivsed Iraagis ning mis tegelevad äh, nafta puurimisega loodetavasti saab äh, Iraak järgmistel aastatel täita viiskümmend protsenti teie energiavajadustest. härra Mario püstitas ka küsimuse seoses olemasoleva olukorraga. partnerlus on meie eesmärk ja see peab olema aktiivne. ei ole mingit ähm, põhjust selles kahelda. kui meil äh, rahvusliku ühtsuse partnerlus läbi kukub, siis me peame loomulikult äh, korraldama uued valimised, uue referendumi, et äh, saada teada, mida inimesed soovivad. partnerlus peab saama edukaks ja me ei soovi kasutada teisi vahendeid, mis meil on, nii et me üritame konsolideerida ja rakendada Arbiili kokkulepet. edasi julgeolekukokkuleppest ameeriklastega. tõepoolest, üks kokkulepe aegub aastal kaks tuhat üksteist. see puudutab viitekümmet tuhandet äh, sõjaväelast, kes on jäänud Iraaki. koostöös Iraagi valitsusega me vaatame üle praeguse olukorra mis puudutab äh, USA sõduritel kohalolekut, äh, aga see teema puudutab rohkem eksperte ja peaministrit. me ootame raportit, mis esitatakse Iraagi parlamendile selleks, et äh, selgitada täpsemalt, millised on meie vajadused, kui paljud sõdurid peaksid jääma Iraaki ja kõik see protsess arvestab olemasolevaid ohtusid. parlament vaatab läbi talle esitatava raporti ja võtab äh, kindlasti arvesse ka poliitiliste blokkide arvamusi, nii et äh, me lähtume tehnilisest hinnangust, kas pikendada sõjaväelaste kohalolekut või mitte. loomulikult me tahaksime olla autonoomsemad ja mitte sõltuda teistest, aga teinekord on meil vaja ka partnerite abi, et tagada suveräänsus. ma usun, et järgnevate kuude jooksul see olukord lahendatakse. järgnevate nädalate jooksul on oodata peaministri poolse raporti avalikustamist ja siis me saame teada, mis on tema arvamused selles väga olulises küsimuses. edasi. proua Prepels, sõnavabadus ja ajakirjandusvabadus Iraagi põhiseadus sätestab äh, ja jõustab sõnavabaduse, usuvabaduse, aga meil tuleb äh, neid ka rakendada. olukord ei ole ideaalne, meil on äh, vägivalda ja nende vabaduste mitteaustamist. vägivald on levinud teatud riigi piirkondades, vange väärkoheldakse ja loomulikult on tegemist rahvusvaheliste lepingute rikkumisega. meie ja samuti ka Iraagi valitsus üritame jõustada väärtusi ja oleme loomas Iraagi inimõiguste komisjoni ja soovime nimetada ametisse volinikud, äh, kes hakkavad istuma seal komisjonis ja kes hakkavad hindama inimõiguste olukorda Iraagis. eesmärgiks on äh, nimetada ametisse selle komisjoni liikmed äh, järgneva kuu pooleteise jooksul. Need liikmed oleksid võimalikult neutraalsed ja siis saavad äh, kohapeale komisjoni moodustamist alustada volinikud tööd. on äh, mitmesugused rikkumised, äh, mis on tõesti levinud. Iraagi parlament soovib, et peetaks kinni riigi konstitutsioonist ja me väga loodame, et luuakse inimõiguste komisjon peagi. mis puudutab äh, ajakirjandusvabadust, äh, siis ähm, see on ääretult äh, oluline õigus. varsti võetakse vastu uus seadus, mis rakendab ähm, ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust. see annab ajakirjanikele suurema kaitse. seda seadust äh, praegu äh, töötatakse välja, toimuvad arutelud äh, koos vabaühendustega ja teiste kodanikuühiskonna esindajatega. on korraldatud mitmeid kohtumisi selleks, et oleks võimalik rakendada korralik seadus ja ajakirjandus on loomulikult äh, neljas võim ja väga oluline võim. mis puudutab äh, surmanuhtlust, siis äh, tõepoolest, seadusandlus võimaldab surmanuhtlust, aga seda rakendatakse alles siis, kui on läbitud äh, kohtu esimene aste, teine aste, apellatsioonikohus ja kõrgeim kohus, kui on läbitud kõik need erinevad kohtuastmed, siis äh, peab veel ka president andma oma nõusoleku nagu te teate, siis äh, terrorism äh, Iraagis puudutab tuhandeid äh, süütuid tsiviilisikuid ja meil peab olema teatud heidutav meede, et kaitsta oma kodanikke nende häbiväärsete terroristide eest. loomulikult ei äh, rakenda valitsus äh, surmanõutlust lihtsalt niisama, ainult äh, siis, kui kõik muud võimalused on ammendunud, rakendame me surmanuhtlust. president ise ei allkirjasta ka surmanuhtluse dokumente, vaid on andnud vastava mandaadi asepresidentidele. tegemist on igal juhul juhtumipõhise lähenemisega, kui tegemist on äh, täiesti äh, julma teoga, mis on toime pandud terroristi poolt, äh, siis on võimalik surmanuhtlust äh, rakendada ja loodetavasti tulevik saab olema Iraagis ka selles osas helgem. mis puudutab äh, naiste õigusi ja neile õiguste andmist üldiselt, siis Iraagi põhiseadus on ette näinud naistele teatud õiguste andmise, meil on ette nähtud ka kvoodid, parlamendis on naiste esindatuse kvoot kakskümmend viis äh, protsenti, naisi koheldakse täiesti võrdselt Iraagi parlamendis äh, meestega, see puudutab äh, ka äh, mitmesuguseid nõukogusid ja muid äh, haldusorganeid, ka seal on kvoot kakskümmend viis protsenti, loomulikult ei ole tegemist ideaalse olukorraga, sügavalt on äh, juurdunud äh, naistevastane ja naiste õiguste vastane mentaliteet Iraagis. põhiseaduse kaudu oleme me üritanud pakkuda vastukaalu sellele mentaliteedile. me juhime inimeste tähelepanu sellele, kuivõrd oluline on anda naistele võrdsed õigused, et nad saaksid osaleda poliitilises protsessis, et nad saaksid olla aktiivsemad. mingil juhul ei äh, tohiks ähm, nad olla kõrvale lükatud. me peame neid õigusi rakendama veelgi täpsemalt aga praegu, kus meil on ähm, üleminekuvalitsus, siis me tõesti ei ole rahul olemasoleva olukorraga ja loodetavasti see muutub paremaks järgnevatel kuudel. edasi. mis puudutab nüüd äh, kubernere ja eriti just äh, Mosuli piirkonda, et kas see kuulutatakse semiautonoomseks sunnipiirkonnaks, ei, mina seda ei maininud. me üritame detsentraliseerida pädevusi äh, kohalikule tasandile anda. kuberneridel on palju võimu aga samas osad äh, pädevused äh, on jällegi ära võetud kuberneritelt, kes ei ole sellega rahul, kes tunnevad ennast abituna, nii et äh, me peaksime uuesti kuberneridele pädevusi andma, aga ma ei öelnud, et me peaksime andma autonoomiat äh, kõikidele piirkondadele. me peame loomulikult arvestama Iraagi piirkondade eripäradega. üheski piirkonnas ei ole ühtset etnilist äh, tausta, vaid äh, on esindatud alati mitmed etnilised grupid ja ma ei ole selle poolt, et me looksime piirkondi, mille aluseks on etniline kuuluvus või mõned äh, teised äh, näitajad. üks kolleeg ütles, et härra Atkins, et äh, mina spiikrina ei ole eriti optimistlik ja tõesti, ma ei ole rahul olukorraga Iraagis ja nagu kõik rahuarmastavad Iraagi kodanikud, soovin ka mina, et meil oleks edusammud demokraatia, inimõiguste ja rahu osas. kahjuks ei ole me jõudnud äh, veel soovitud äh, tasemeni. me liigume despootiast ja autokraatiast demokraatia poole ja kahjuks meie teel on mitmesuguseid takistusi millest me loodame üle saada. loomulikult ma ei ole rahul, aga ma olen siiski optimistlik Iraagi ühiskonna tuleviku osas. Iraagi parlamendis on mitmesuguseid äh, poliitilisi äh, blokke, kolm peamist ja on ka mitmeid väiksemaid ja kõik äh, need kolm suurt ploki äh, on valitsuses samuti esindatud. Arbiili lepingut ei ole rakendatud reaalsuses äh, seetõttu, et osad äh, blokid leiavad, et nemad on kõrvale jäänud, osad leiavad, et Arbiili lepingut tuleb rakendada täielikult. meie iraaklastena loodame heale koostööle oma rahuarmastavate Euroopa partneritega, et edendada demokraatiat, majanduskoostööd ja inimõigusi, samuti ootame me koostööd julgeolekuvaldkondades. me oleme kõikides äh, valdkondades äh, avatud koostööle, iraaklased äh, austavad väga oma Euroopa sõpru, me soovime luua tõelist sõprussuhet. Iraagi rahvas kutsub äh, üles mängima teid olulist äh, rolli Iraagi ülesehitamisel, austades äh, Iraagi suveräänsust. Iraagi kunstiväärtustest, need on tõesti ohus ka välisjõud on äh, hävitanud äh, paljusid kunstiväärtusi. kahjuks on äh, tankid pommitanud mõningaid hooneid, kus on asunud antiikse väärtusega kunstiteosed. ja see loomulikult võtab meid täiesti sõnatuks. Bagdadi muuseumid on röövitud ja see on praktiliselt tühjaks tõstetud äh, kunstiväärtustest. turismiministeerium äh, ka panustab sellele, et äh, kunstiväärtused toodaks tagasi Iraaki ja me kutsume üles rahvusvahelist üldsust meid selles osas toetama. kui ma ei eksi, siis ma olen nüüd vastanud äh, kõikidele küsimustele, mis mulle esitati ja mis puudutab nüüd äh, esindatust, siis üks kolleeg ütles, et äh, Iraagi kodanikud sõlmivad äh, tihedamaid äh, sidemeid ja suhteid äh, teiste riikide kodanikega, me peame vastastikust koostööd veelgi süvendama, peame vastastikuseid suhteid veelgi süvendama ja loodan, et tulevikus me liigume selles suunas. oli ka küsimus kristlaste ja teiste vähemuste kohta vähemused Iraagis on äh, kannatanud äh, religioossete rühmituste vaheliste erimeelsuste tõttu ja paljud on maksnud ka oma eluga. vähemusi on rünnatud ja kõiki Iraagi kodanikke on rünnatud, aga tõepoolest äh, need vähemused, on langenud tagakiusamise ohvriks. paljudel vähemustel on tõesti rahvusvaheline mõõde, neid on väärkoheldud, Iraagi parlament äh, soovib väga, et kristlased jääksid Iraaki ning et äh, nad ei äh, peaks äh, põgenema. Iraak peaks olema koduks äh, kõikidele religioossetele gruppidele. me soovime kaitsta kristlaste kirikuid, me oleme vägagi seotud kõik äh, religioossed rühmitused on omavahel tugevalt äh, seotud kahekümnendatel aastatel meil olid äh, juba kristlastest ministrid. ka praegu on kristlaste olukord äh, väga ohtlik, äh, väga jahmatav ja meil on vaja neid toetada nii Iraagi parlamendi kui ka Euroopa Parlamendi poolt me ei peaks äh, olema selle poolt, et kristlased äh, asustatakse ümber ja et nad peavad äh, ära kolima oma päritoluriigist. see trend kindlasti ei peaks jätkuma. meie ja teie peaksime tegema koostööd selleks, et kristlased jääksid Iraaki. me peame neile pakkuma vähemalt minimaalseid tingimusi mis äh, ahvatleksid neid jääma, näiteks äh, tööd ja muud. see on väga oluline ja tundlik teema. on tehtud äh, soovitusi. me oleme nõustunud äh, looma kristlastest äh, koosneva sõjalise jõu, kaitsmaks neid ja samuti oleme me loomas äh, fondi, millest äh, kaot-, kaetakse kulud, kui kristlasi on rünnatud, nende vara on hävitatud. me samuti tahame toetada kristlasi, kes pöörduvad tagasi Iraaki ja tahavad oma elu seal uuesti üles ehitada. me soovime igal juhul äh, rakendada vastavaid soovitusi, meil on vaja teha koostööd, tagamaks, et äh, põgenenud kristlased tuleksid äh, tagu, tagasi Iraaki kristlaste põgenemine Iraagist on tõesti häbiväärne, tegemist on tõesti kuriteoga ja me peame tagama neile tingimused, et nad saaksid pöörduda tagasi oma koduriiki. suur aitäh, härra spiiker. see koosolek oli tõesti äärmiselt äh, kasulik, arutelu oli aus ja otsekohene ja loodetavasti saab see olema üheks esimeseks tervest reast kohtumistest meie kahe riigi vahel ja et me saame taas kokku tulla parlamentide vahel. veel kord suur tänu siin viibimise eest. me tervitame teid veel kord eh, siin. ja soovime teile ka palju edu ülejäänud eh, Brüsseli visiidi osas. kokkuvõtteks eh, tahaksin täpsustada üht nimelt öeldi, et nimelt tundub, et äh, minu sõnum ei leidnud õiget äh, tõlkimist, kui ma tutvustasin härra Pelderit, sest tema on hollandlane, mitte iisraellane. ta on parlamendi delegatsiooni juht Euroopa Parlamendis Iisraeli küsimustes ning samuti ta on äh, koostanud väga olulise raporti ja see raport puudutab Euroopa Liidu ja Iraani vahelisi suhteid. ja muuhulgas te esitasite küsimuse ka Iraani mõju kohta Iraanile, Iraani mõju kohta Iraagile. ja te ka vastasite sellele osaliselt. veel kord suur aitäh siinviibimise eest ning et eh, täna